alustame esimese päevakorrapunktiga ettevalmistustega Euroopa Ülemkogu kohtumiseks seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal märtsil ja Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumise tulemuste juurde. kõigepealt annan selles osas eesistujariigi esindajale proua ministrile ja meie pikaaegsele kolleegile proua Hennis Blacharile südamlik tere tulemast, proua minister palun. ja vabandust, ma ootasin. vabandust, härra president. härra Schulz, ei, pole hullu, endise liikmena teil on privileegid. lugupeetud president, lugupeetud ministrid, lugupeetud no, mm, komisjoni esindajad, lugupeetud saadikud, mul on hea meel siin olla ja rääkida teile ettevalmistustest Euroopa Ülemkogu kohtumiseks äh, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal märtsil. tegemist äh, saab olema peamiselt äh, majandusküsimustele keskenduva kohtumisega ning räägin teile ka esmaspäevasest tippkohtumisest. ning mm, selleks, et saada hakkama pagulasvoogudega, oli väga oluline meie esmaspäevane tippkohtumine. me tegime edusamme, me jätkame Euroopa lahenduse otsimist kriisile ja see on väga olulise tähtsusega, nagu ähm, äh, rõhutati ka äh, et ainus võimalik lahendus äh, edasiliikumiseks on see, et meil oleks Euroopa Liidu plaan ning räägiks äh, kohtumisest äh, Türgi peaministriga. esmaspäevane kohtumine oli äh, võimalus vaadata, milline on praegu, millised on, edusamme on tehtud Euroopa Liidu ja Türgi suhetes ning meie seisukoht oli, et ühise tegevuskava osas on tehtud edusamme, aga kui me soovime pagulasvoogu peatada, on vaja roh-, teha rohkemat selleks, et Äh, et peatada äh, inimsmugeldajate äriplaani toimimine ning äh, Türgi poolt esitatud ettepanekud on väga teretulnud. me leppisime kokku teha koostööd tuginedes järgnevatele põhimõtetele. esiteks, et kõik uued ebaseaduslikud pagulased, kes tulevad Türgist Kreeka saartele, saadetakse tagasi, teiseks, et kiirendatakse viisa liberaliseerimise tegevuskava, kolmandaks, et kiirendatakse kolme eh, miljardi euro ja täiendavate vahendite ehm, eh, andmist Türgile Süüria pagulaste jaoks. neljandaks, et avatakse uusi peatükke liitumisläbirääkimistel. viiendaks, et eh, on võimalik Süürias luua selliseid äh, turvalisi piirkondi ning et äh, ümber asustatakse Süüria pagulasi äh, üks-ühele. selgelt on vaja teha rohkem tööd Türgiga nende ettepanekute üksikasjade osas ning president Tusk tagab selle, et tehakse seda tööd enne, kui toimub ülemkogu kohtumine seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal märtsil. kui Türgi võtab tagasi kõik äh, need äh, Kreeka saartele tulnud pagulased, siis meil on tõesti võimalik murda inimsmugeldajate äriplaan ja see, lõpetada see tragi-, tragöödia, mis toimub Egeuse merel me oleksime võimelised asendama praeguse kontrollimatu ebaseadusliku äh, rände kontrollitud ümberasustamisega. ma pean rõhutama, et praegu on liiga vara öelda, et see, me oleme edukad olnud. nagu alati, kõigis nendes asjades sõltub kõik rakendamisest. aga kui järgmisel ülemkogul, kui me saame eh, lõpule viia eh, lepingu sõlmimise Türgiga, siis tähendaks see võimalikku läbimurret. selgelt on tegemist ainult ühe elemendiga meie tegevuses. lisaks äh, plaan, äh, tegevusele Türgiga on väga oluline teha koostööd kolmandate riikidega selleks, et piirata pagulaste voogu, kes äh, üritavad väga ohtlikul viisil Euroopasse jõuda. selge on see, et meie välispiiride tugevdamine on meie jaoks samuti endiselt prioriteet ähm, ning ülemkogu töö, mis puudutas piirivalvet, liigub väga kiiresti edasi nõukogus ning äh, ma tean, et te olete hakanud läbi ettepanekuid äh, õiguskomisjonis arutama ning ma ootan teiega viljakat koostööd selleks, et meil õnnestuks tagada see, et uus mehhanism hakkaks toimima nii kiiresti kui võimalik. nagu te teate, ülemkogu kutsus üles äh, sõlmima poliitilist lepingut meie institutsioonide vahel juuni lõpuks. eile oli mul võimalik rääkida teie raportööriga ning ma tundsin, et mõlemal poolel on äh, suur soov äh, jõuda selle kokkuleppeni. ning härra president, ma räägiks nüüd, milline on olukord Lääne-Balkani marsruudil. me oleme äh, leppisime kokku selles, et kõik Schengeni riigid hak-, hakkavad uuesti rakendama Schengeni piirikoodeksit ja enam ei äh, lubata lihtsalt inimesi üle piiride. E, e, oluline on taastada Schengen, aga see on väga ol-, raske, see tähendab äh, selliseid äh, tagajärgi, milleks on vaja kiiresti tegutseda. kui me tahame vältida humanitaarkriisi, siis me peame tagama selle, et me kiiresti anname abi neile, kes kannatavad praegu Kreekas ning äh, veebruari üles, ülemkogu üleskutsele tuginedes lõi komisjon eelmisel nädalal Euroopa Liidu kiire abisüsteemi ning me tervitame seda algatust. töö selle ettepanekuga on juba alanud, me teeme kõik, mida võimalik selleks, et tagada selle vastuvõtmine märtsi ülemkogul. nagu te teate, selleks on vaja äh, ka täiendavaid vahendeid, äh, paranduseelarve vastuvõtmist kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks selleks, et luua vastavaid eelarveridu ning äh, me teeme kõik, mis võimalik selleks, et tagada, et Kreeka saaks rahalist abi, mida ta vajab sel tõelise Euroopa solidaarsuse raames. ning me soovime tõesti tagada, et Schengeni ala korralikult toimiks. komisjoni teatis tagasipöördumine Schengeni juurde, mida te eile arutasite, toob ära meetmed, mida on vaja selleks, et seda eesmärki saavutada. tegemist on olulise panusega, mis peaks meie tegevust järgnevatel kuudel juhtima härra president, asjad liiguvad edasi kiiresti, ma arvan, et meile kõigi jaoks on selge, et olukord nõuab, et me tegutseks kiiresti, et me tegutseks ühiselt. märtsi ülemkogul toimub arutelu, mis hõlmab kõiki neid aspekte selleks, et anda suuniseid järgnevate kuude jaoks. teisisõnu, kõik need arengud saavad meie täielikku tähelepanu. Samal ajal me ei saa aga silmist kaotada teisi väljakutseid, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab. märtsi ülemkogul eh, tegeldakse seetõttu ka töökohtade, majanduskasvu ja konkurentsivõime probleemidega nagu tavaliselt äh, kevadisel ülemkogul arutatakse majanduslikku olukorda ja seal on positiivseid signaale. Euroopas toimub praegu majanduse taastumine, ehkki tööpuudus on endiselt ajalooliselt kõrgel tasandil, aga äh, tööpuuduse tase on mm, alanenud, me praegu vaikselt saame üle kriisist aga mitte midagi ei saa võtta iseenesestmõistetavalt, äh, majanduse taastumine on endiselt habras ja me peame äh, tõesti oma jõupingutusi tugevdama. Äh, Majand-, iga-aastane majanduskasvu analüüs algatas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Euroopa poolaasta ning riigipõhiste soovituste, soovitused on Euroopa poolaasta keskmes ning eesistuja on väga palju tähelepanu ähm, pööranud mõningate Äh, ülemkogu järelduste väljatöötamisele äh, see, mida me tegime äh, kaks nädalat tagasi miniplenaaril, see oli väga mm, kasulik ning majanduslik poliitikud ja sotsiaalsed äh, suunised juhivad meie tööd sel aastal ning kui rääkida töö, majanduskasvust ja tööhõivest, siis ühisturg on meie jaoks kõige olulisem selleks, et tagada majanduse head käekäiku. meil on väga hea meel, et praegu tehakse väga palju tööd ära ähm, ühtse turu strateegia ja äh, digitaalse ühtse turu strateegia raames ning praegu väga suur osa ühtse turu potentsiaalist on kasutamata ning seetõttu ühe, on eesistujal hea meel, et ülemkogul tu, märgitakse seda, et vaja on selle tegevuskavaga edasi liikuda ja olemasolevat tegevuskava rakendada ning juunis on ülemkogul võimalik seda veelgi täiendavalt arutada, aitäh, härra president! suur aitäh! proua Heneis Plašat. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna komisjoni asepresident härra Dombrovskis. austatud härra juhataja, härra president, austatud proua minister, austatud parlamendiliikmed, täna räägin ma president Junckeri nimel, nii et lubage mul rõhutada seda sõnumit, mida tema on sellele kojale korduvalt edastanud meil on poliitiline komisjon, kes reageerib poliitiliselt meie aja suurematele väljakutsetele. see ei ole kunagi olnud äh, rohkem tõsi kui meie visiooni puhul Euroopa majandusele, nii nagu euro on poliitiline projekt, mis vajab poliitilist juhtimist ja demokraatlikku vastutust, siis äh, ka meie majandusstrateegia nõuab poliitilist debatti kõikidel tasanditel, nii Euroopa kui rahvuslikel lõppkokkuvõttes mõõdetakse meid võimekuse järgi parandada meie rahvaste väljavaateid täna ja homme. Euroopa semester ei ole tehnokraatiline harjutus, vaid poliitiline protsess, kus on dialoog ja debatt ja seetõttu see parlament ja meie rahvusriikide parlamendid mängivad olulist rolli, mitte ainult ei tugevdada legitiimsust, vaid te olete ka need, kes poliitika kujundajaid vastutusele võtavad seekord on semester keerukas globaalses keskkonnas, nagu meie majanduse eh, ettevaade näeb, siis eh, kasv on küll küll tulemas, aga samas maailma majanduse märkimisväärsed osad võitlevad ka suuremate väljakutsetega. see tähendab, et eh, tärkavad majandused aeglustuvad, kaasa arvatud Hiina, geopoliitilised pinged on meie naabruskonnas ja kõikuvus äh, maailma turgudel. aasta kaks tuhat kuusteist on neljas taastumisaasta Euroopa Liidu kui terviku jaoks ja me eeldame ka, et tuleb ühe koma üheksa protsendine majanduskasv. usaldus kasvab ja euro, europiirkond ei ei, ei ole enam halvas olukorras ja ma-, ja tööhõive on tõusnud kõige kõrgemale tasandile aastast kaks tuhat kaheksa. aga need progressi märgid, nendest ei piisa kakskümmend kaks miljonit Euroopast on endiselt ilma tööta ja neli ja pool miljonit nendest on alla kahekümne viie aastased. kui see Euroopa Komisjon ametisse astus, siis me panime paika selge strateegia, kuidas taastada majanduskasvu ja töökohti, äh, investeeringud, struktuurireformid ja vastutusvõimeline fiskaalpoliitika. see strateegia juhib kõike, mida me teeme ja selle südames on sotsiaalne õiglus mis puudutab vastutusvõimelist äh, riigirahandust, siis meie keskmised äh, eelarvedefitsiidid nii euro, europiirkonnas kui Euroopa Liidus tervikuna ilmselgelt vähenevad. europiirkonnas eeldame, et äh, eelarvedefitsiit läheb kahe koma kahelt protsendilt SKP-st ühe koma üheksale protsendile see aasta. meie riigirahanduse puhastamine, riigi võla vähendamine, need on äärmiselt olulised mitte ainult meie enda jaoks, nagu turg meile meenutab, aga ka tulevaste põlvkondade jaoks. täna esimest korda aastate jooksul on meie võlatasandid hakanud langema ja jätkakem seda head tööd. struktuurireformid on liikmesriikide kätes. meie viimased riigiraportid saadavad selge sõnumi, need, kes on julgustanud reforme, on saavutanud ka edu, see näitab, et meil on nüüd võimalus oma majandusi moderniseerida kui see komisjon ametisse astus, siis meie esimene suur algatus oli kiireloomuliselt reageerida Euroopa majanduse suuremale nõrkusele, sellele, et puudub investeeringuid. selle parlamendi abiga algatasime me suure rünnaku, kuidas suurendada investeeringuid igal pool Euroopa Liidus ja täna me näeme esimesi tulemusi, mis räägivad iseenda eest. esimese kuue kuu jooksul on strateegiliste investeeringute fond juba mobiliseerinud rohkem kui kuuskümmend miljardit eurot investeeringuid meie kahekümne kahes liikmesriigis umbes eh, kaheksakümmend protsenti sellest uuest rahastamisest on uus era-, täpselt see, mida me tahtsime saavutada. lühidalt, eh, edu on, aga see on täpselt see hetk, eh, kui kahekordistada oma pingutusi ja jätkata seda, mida me oleme alustanud. nüüd, kui taastumine hakkab jõustuma, siis on aeg liikmesriikidel tegutseda. sellega jõuan Euroopa semestri juurde ja selle poliitilise protsessi juurde, mida see parlament kujundab pool aasta aitab meil määratleda uusi riske, suurendada stabiilsust ja julgustada reforme, millega tulevad, tuleb ka majanduskasv. keskendudes kõige kiireloomulisematele prioriteetidele, tugevdab iga liikmesriik Euroopa Liitu tervikuna. eelmisel kuul avaldasime me viimased riigiraportid. Need raportid on äärmiselt olulised meie poliitika kujundamise kvaliteedile. analüüsitakse sotsiaalset, majanduslikku arenguid liikmesriikides, tagatakse, et riiklikud programmid on korralikult läbi arutatud ja ette valmistatud. see aasta on väga kirju pilt, üldiselt meie liikmesriigid võitlevad oma ebatasakaaluga. Nad saavutavad edu riigispetsiifiliste soovitustega, mille me eelmine aasta välja andsime, aga progress on liikmesriigiti erinev. üldiselt tugevdatakse niimoodi Euroopa taastumist ja aitatakse meie majandustel konvergeeruda. eile arutasime Euroopa poolaastat talvepaketti ja võtsime lõpliku otsuse vastavalt mikromajanduslikele, makromajanduslikele ebatasakaalu menetlusele. nüüd on äh, vähem liikmesriike, kellel on sellised tasakaalud kui eelmisel aastal, see on julgustav, see tähendab seda, et äh, meie majanduste reformiga saavutame me edu ja tingimused uue konverentsi jaoks äh, taastuvad. kaheksa, kuues riigis ei ole üldse tasakaalutusi, seitsmes on märke sellest ja viis on väga tugeva ebatasakaaluga olukord on liikmesriigiti erinev, aga üldiselt peamine murepõhjus on see, et jätkuvalt on väga kõrge võlatase, kas siis era-, avalik või välisvõlg, nõrgad kohad finantssektoris või halb konkurentsivõime ja nende trendide ümber eh, muutmine nõuab poliitilist lahendamist. Eh, ja sellisel juhul eh, kasv väheneb, šokkidele ollakse haavatav, seda peab vähendama ja me peame tegelema sellega, et pikaajalisi nõrkusi vähendada. see ei ole alati kerge, sest reformidel on ka poliitiline kulu, aga see on ainuke võimalus, kuidas lahti lukustada meie majanduste potentsiaal, muuta nad konkurentsivõimelisemaks, luua uusi töökohti ja parandada sotsiaalseid tingimusi. aga üldiselt suurema järelevalve tugeva koordineerimise süsteem on viljakas ja see peaks veenma meid, et me peame oma pingutusi suurendama arutame nüüd seda hinnangut liikmesriikidega sel kuul ja järgmisel. pool aasta on endiselt äh, oma äh, varases etapis, aga juba on läbi viidud muudatusi, mis muudab selle tõhusamaks, läbipaistvamaks ja vastutusvõimelisemaks. meie muudatused, suured ja väiksed, on need, millest on kasu me keskendume tööhõivele ja sotsiaalsele saavutusele ja pro protsess üldiselt tuleb muuta sujuvamaks aga me oleme nüüd loonud aega ja ruumi dialoogiks ja keskendunud nendele kiireloomulistele prioriteetidele, millega käib kaasas majanduskasv. kui me avaldame riigiraportid vara, varem, siis meil on rohkem avatud ja sisulist diskussiooni riigispetsiifilised soovitused on rohkem suunatud, keskendume piiratud hulgale prioriteetidele, mis vajavad liikmesriikide tähelepanu tulevase aasta või pooleteise jooksul ja oleme andnud äh, välja soovituse Europiirkonna jaoks semestri alguses. see tähendab, et me vaatame ka suuremat pilti ja aitab meil arendada ühtset arusaama sellest, äh, millised on meie ühised väljakutsed ja millised on need poliitikad, mis teenivad meid kõiki. president, austatud parlamendiliikmed, Euroopa semester on meie majanduse juhtimise märk, selle usaldusväärsus sõltub mitte ainult meie analüüsi ja otsustusvõime kvaliteedist, vaid ka sellest, kui läbipaistev see on, kui vastutusvõimeline on protsess see on see, miks me parandame semestrit igal võimalusel, oleme teinud muudatusi, mis tagab, et poliitiline debatt leiaks aset kõikidel tasanditel, oleme loonud sildu kõigi osapoolte vahel, kaasa arvatud selle parlamendiga. niimoodi me loome omaniku staatust, partnerlust ja niimoodi me tugevdame majanduse juhtimise legitiimsust, aga kõige olulisem on see, et niimoodi me tagame, et majandusstrateegiaga käivad kaasas majanduskasv ja töökohad, mida meie rahvad soovivad. lõpetuseks paar sõna Euroopa riigijuhtide ja Türgi tippkohtumisest, mis leidis aset selle nädala esmaspäeval. nagu te olete näinud, siis mõlemad pooled on kokku leppinud reas sammudes, mis äh, märkimisväärselt vähendab äh, migrantide sissetungi Euroopasse. Äh, lepiti peaminister Davutogluga kokku, et Türgi võtab kiiresti tagasi kõik ebaregulaarsed sisserändajad, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelisele kaitsele ja kes saabuvad Kreekasse. seega Türgi eeldab, et Euroopa Liidu Türgi tagasivõtuleping jõustub. lepiti kokku ka selles, et äh, Türgi võtab äh, tagasi Süüria kodanikke Kreeka saartelt selle loogikaga, et nad saavad taodelda varjupaika Türgis ja arusaamaga, et iga tagasi võetud süürlase vastu võetakse üks äh, otse Türgist Euroopa Liitu. nagu president Juncker ütles, siis see muudab kõike. uus kava aitab meil murda smugeldajate ärimudelit, kes kasutavad ära inimkannatusi. ei ole enam mingisugust äh, stiimulit äh, süürlastele maksta nendele smugeldajatel raha, ainuke mõistlik viis, kuidas Euroopasse saabuda, saab olema läbi legaalsete kanalite. ja vahepeal selleks, et tagada, et Süüria põgenikud äh, elaksid korralikes tingimustes Türgis, siis äh, Äh, uus Türgi põgenikeamet hakkab juba uusi projekte läbi viima ja äh, Euroopa Liit peab täiendama rahasid, mis sinna lähevad pärast aastat kaks tuhat kaheksateist. mis puudutab ettepanekut liberaliseerida Euroopa Liidu viisarežiimi Türgiga, rõhutan seda, mida ütles president Juncker. komisjon tagab, et Türgi täielikult austaks oma kohustusi ja hoiaks kinni nendest standarditest, milles me oleme kokku leppinud ja sama põhimõte kehtib ka Türgi liitumisläbirääkimiste uute peatükkide avamist. esmaspäevase kokkuleppe detaile peab veel äh, üle vaatama äh, järgmiseks ülemkoguks seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal märtsil. Euroopa Liidu juhid tervitavad ka komisjoni uut teekaarti, mis taastab Schengeni korraliku funktsioneerimise selle aasta lõpuks. see tähendab seda, et tugevdatakse meie välispiire, lõpetatakse selline läbi äh, viitamise protsess ja tugevdatakse Äh, piirikontrolli igal pool Euroopa ta-, tasandil, nagu esmaspäeval tunnistati, vajab selline teekaart äh, suuremat toetust meie ääreliikmesriikidest, alates Kreekast. eelmisel nädalal võeti vastu uus kiireloomuse abiinstrument, mille esimene prioriteet on kergendada olukorda Kreekas. Euroopa Liidu liidrid palusid, et nõukogu, ülemkogu võtaks vastu uue skeemi järgmise nädala nõukoguks ja parlament kui eelarveamet mängib keskel, keskset rolli selle ettepaneku elu andmisel, seetõttu komisjon pakub kiiresti ette uue paranduse eelarve aastaks kaks tuhat kuusteist, et luua eelarverida selle instrumendi jaoks, vajadused aastaks kaks tuhat kuusteist on kolmsada miljonit ja veel lisaks kakssada miljonit järgnevatel aastatel kasutatakse, kasutamiseks aastatel kaks tuhat seitseteist ja kaheksateist seda raha ei tohiks ära võtta olemasolevatest eh, humanitaarabiprogrammidest Euroopa Liidust väljas. härra president, komisjon töötab selle nimel, et tagada tugev ja koordineeritud Euroopa reageering ja me loodame, et see parlament aitab meil neid asju korraldada, aitäh. aitäh, härra Dombrovskis ja nüüd ma avatan arutelu, Rahvapartei nimel saab sõna fraktsiooni esimees härra Veber, härra president, meil on hea meel, et meie ees seisab äh, eesistujariigi peaminister, vaat kui tore teil seal on istuda, te saate rääkida nii kaua, kui te tahate, teile serveeritakse kohvi, selles mõttes on teie koht muidugi väga hea, võib-olla vahetaks neid kohti vahel. kõigepealt tahaksin ma Rahvapartei fraktsiooni nimel rõhutada, et on väga hea, et me möödunud eh, esmaspäevas tippkohtumine aset leidis ja et meil on tegelikult nägemisulatuses lahendus. on oluline, et me omavahel räägime ja et Euroopa Liit ja Türgi on ühiselt eh, liikumas lahenduse poole, me peame eh, lõpetama inimsmugeldajate tegevuse, inimeste lihtsalt otse teed edasi suunamise me peame leidma võimaluse tagasivõtmiks, need on kõik küsimused, millele vajame otseseid vastuseid ja et kokkuvõttes on vaja tingimata aidata Kreekat, sest viimastel nädalatel nähtud pildid on hirmuäratavad. seda esiteks. seega oli positiiv see, et tippkohtumine oli positiivne, oli see, et jõutud teatud tulemusteni, kuid kui me räägime Türgist, siis me kindlasti valmis väljendame oma lugupidamist Türgi suhtes Türgi on rahastanud üheksa miljardi ulatuses selleks, et oma territooriumil asuvaid põgenikke toetada. meie aga Euroopas vaatasime protsessidest kõrvale ja ei tegelenud nende asjadega, nüüd me peame olema sedavõrra aktiivsemad, kuid tuleks siinkohal ma-, rääkida ka sellest, et partnerlus Türgiga öö, peab olema partnerlus ja mitte sõltuvus Türgist ei ole ometi võimalik, et tulevikus otsustab Türgi selle üle, mitu põgenikku ta Euras-, Euroopasse saadab ja Euroopasse läbi laseb või ei, et Türgi meid survestab ja kui siis ühtäkki eh, Maroko otsustada, et avame oma piirid eh, Hispaania kaudu, kas siis me peaksime, oleme taaskord eh, sellest survestusest sõltuvuses, asi on partnerluses, me ei tohi lasta ennast survestada, eeskätt peab Euroopa ise kindlustama oma välispiire muuhulgas tehniliste vahenditega. selleks, et need piirid peaksid. Euroopa peab olema eneseteadlik ja kui me räägime äh, viisakaotusest äh, Türgiga, siis on vaja äh, sellest väga tõsiselt rääkida, meie oleme konstruktiivselt lahenduse poolt, aga me ei saa neid asju lihtsalt niisama liberaliseerida. kui ma kujutan näiteks endale ette, et andmekaitseseadus Türgis tõkestas sõltumatu andmekaitseasutuse loomist, siis ma väga vabandan, siis on äh, tegemist sellega, et kui me räägime äh, viisa liberaliseerimise sisseviimisest, siis tegelikult on selle küsimuse lahendamises pall Türgi väravas. me peaksime koos nõukoguga olema tegelikult väga ettevaatlikumad, sellepärast et mil määral me äh, viisad liberaliseerime, see on tegelikult äh, Euroopa Parlamendi kaasotsustada ja mitte nõukogu ainuotsus ma toetan sõnaselgelt Johannes Hanja lähenemist, et neid eh, rahasid, mida Türgile eraldame, kasutame otseselt projektide rahastamiseks ja mitte Türgi valitsuse kinnimaksmiseks. mina tahaksime Rahvaparteina rõhutada, et oluline on partnerlus, mitte sõltuvus Türgist. me peaksime vaatama asjade sisule meil äh, on vaja põgenike probleem äh, lahendada, aga teisalt on täiesti teine teema see, et Türgi soovib saada Euroopa Liidu liikmeks ja minu fraktsioon on väga skeptiline selles suhtes, kas Türgi täisliikmelisus oleks mõlemale poole äh, positiivne areng. aga me peame Türgile ütlema, et kui ta soovib Euroopa Liiduga partnerlust, siis ta ei tohiks jätkuvalt Euroopast eemalduda. viimased arengud muuhulgas pressivabaduse osas eh, on absoluutselt mitteaktsepteeritavad me peaksime öö, eh, pöörama tähelepanu sellele, milliseid võimalusi jäetakse opositsiooniparteide tegevusele, tegevuseks me näeme seda, et püütakse, valitsus äh, püüab massiteabevahendeid Türgis kontrolli alla saada ja seetõttu me kutsume Türgit üles. jah, nüüd te võiksite demonstreerida meile oma partnerlust Euroopaga, palun palun lõpetage ajakirjanduse jätkuv ründamine palun äh, lõpetage autokraatliku riigi ülesehituskatsed türgis see eemaldab türgit euroopast ja kokkuvõttes ja mis puudutab järgmise nädala tegelikku teemat ehk siis euroopa poolaasta ja euro millest käs- äh, mida millel peatus ka äh, volinik dombrovskis meie fraktsioonil oleme veendunud et me oleme rakendanud õigeid äh, reforme, äh, väga mitmes liikmesriigis äh, langevad töötuse protsendid, on näha majanduse elavnemist, majanduskasvu, me oleme tegelikult uue eduka teelõigu alguses ja me peaksime Euroopa Liiduna jääma ka tulevikus eneseteadlikuks ja mitte sõltuvaks sellest, mida mõned riigid soovivad, aitäh! sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel saab sõna äh, fraktsiooni esimees Pitella. aitäh äh, mm, äh,, lugupeetud kolleegid, äh, lugupeetud minister. ma oleks meeldi rääkinud kokkuleppest, aga seda kokkulepet veel ei ole ja palun lubage mul öelda, et valitsuste Euroopa ei suuda enam otsuseid vastu võtta. meil on Euroopas tuhandeid süürlasi, kes põgenevad äh, sõja eest ja kokkulepe Türgiga on vajalik ja seal ei, selles osas ei tohi olla mingit kahtlust, et inimesed ja ma mõtlen siin nüüd eriti noortele tüdrukutele, naistele, äh, ka meestele, need on inimesed, äh, need ei ole mingid numbrid või kaupa. ma ütlen väga selgelt, et äh, selle lepingu puhul ei tohi olla tegemist lehmakauplemisega, mida peetakse nende pagulaste arvelt. arvamuste vabadus äh, äh, selle arvel ei tohi siin järeleandmisi teha, suleti ajakiri, ajalehtede toimetus Türgis, Kati Piiri ütles, et me hakkame seda tõesti tunnetama ja väga sel-, hea on, et härra Schultz sellest ka rääkis, tegemist on väga paljude äh, negatiivsete arengutega, aga me ei tohi siin pagulasi ja läbirääkimiskõnelusi Türgiga ära segada või ka li viisasüsteemi liberaliseerimist, vaja on seda, et Türgi teeks esmalt seda, mida ta on äh, lubanud teha, meil on komisjoni ettepanek äh,, parlament analüüsib seda ja siis langetab otsuse. selge on see, et äh, Euroopa Liit peab äh, kohustuma äh, Süüria pagulasi toetama, et äh, need ähm, rahad peavad minema tõesti pagulastele, aga meil on vaja tõesti korralikku koostööd Eh, inimõiguste, rahvusvahelise õiguse ja eelkõige Genfi konventsiooni täielikku järgimist, mis võimaldaks leida eh, väärikat lahendust eh, pagulaste ja rändajate jaoks ning me ei tohi unustada Kreekat. Kreeka on pagulaste jaoks puuriks muutunud, sinna saab sisse, aga sealt ei saa enam välja ning Kreeka ametivõime on vaja toetada ning vaja on äh, ka tegeleda ümberasustamisega, nagu on juba otsustatud ning äh, Kreekas asuvad pagulased, äh, nende puhul on vaja tagada see, et suletaks ka need senised teed üle Bulgaaria ja Rumeenia ning Süüria probleem, Euroopa perifeeria, see, mis seal riigis toimub, see väga tugeval määral mõjutab ka meie riike ja asi on tõesti nii, et olukord Süürias on väga äh, halb, meil on vaja poliitilist äh, kokkulepet, Euroopa peab osalema selles protsessis koos Federica Mogheriniga, pagulased on suureks probleemiks Euroopa jaoks, aga me peame võtma arvesse ka äh, Vahemerd ja Aafrikat, kui me ei taha elada pidevas ja järjest hullemaks muutuvaks, muutuvas äh, hädaolukorras. meie oleme selle vastu, et Euroopa probleeme äh, viidaks üle teistesse riikidesse. meie probleeme ei pea lahendama teised, vaid liikmesriigid ise peavad võtma vastutuse ja peavad äh, võtma vastu sisuvaid ostus, otsuseid, me ei tohi lubada seda, et teised teevad seda ära, selle ära, mida meie te tegema peame. Euroopa tsivilisatsioon ja kultuur on ainult siis võimelised jätkuma, kui me tõesti moraalselt tegutseme ja väärikalt tegutseme, nii et seda tõesti kogu maailmas hinnatakse. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Kamal. Last week eelmisel nädalal saatis Donald Tusk väga selge sõnumi potentsiaalsetele ebaregulaarsetele sisserändajatele, kui ta ütles, et ärge tulge Euroopasse, ärge usaldage smuugeldajaid. lõpuks ometi üks Euroopa juht, kes üritab lõhkuda seda sidet paadi peale astumise ja legaalse sisserändekanali äh, rikkumise eest, sest et selliste sisserändajate peatamine aitab meie riikidel keskenduda põgenikele, kes vajavad ja on ära teeninud meie abi otse konfliktitsoonides, aga väljendagem ennast selgelt. meie vaenlased ei ole need põgenikud, kes põgenevad sõjakonflikti ja tagakiusamise eest, meie vaenlased ei ole need ebaregulaarsed sisserändajad, kes tulevad äh, riikidest ja tahavad konflikti ära kasutada, et paremat elu meie riikides saada. meie vaenlased on need inimkaubitsejad, kes kasutavad ära sõ- <clears throat> äh, Ehm, meeleheitel inimesi, kes ehm, kelle tegevuse peab lõpetama. nii et esmaspäeval Euroopa Liidu liidrid leppisid kokku üldistes joontes kokkuleppega Türgi valitsusega ja ma loodan, et me saame tervitada seda Äh, kokkulepet, aga samas pean tunnistama, et mul on terve rida reservatsioone ja küsimusi. esiteks protsess, jällegi me näeme, et üks-kaks äh, juhti lähevad äh, Türgiga läbi rääkima Euroopa Liidu nimel, ilma et tegelikult teiste riikidega konsulteeritaks. teiseks, ma ei saa aru, kui palju sellest on üldse legaalne või praktiline, isegi meeleheitel aegadel, kas me peaksime lihtsalt lõhki leppima omaenda reeglid ja rahvusvahelised konventsioonid. ja kolmandaks, ma olen väga mures, et me asendama äh, ühel survemajanduse rändelt teisega, andes Türgile nädalate jooksul viisaliberalisatsiooni, ilma et me tagajärgedele mõtleks. ja neljandaks, see kuus miljardit eurot, kuidas see kohale viiakse, kas see on seotud selgete eesmärkidega, mis tuleb täita või kas me vastasel juhul ei oleks meil parem olukord, kas me ei oleks turvalisem, kui me kulutaksime sellesama raha vastuvõtu, töötlemise ja tagasisaatmise peale siinsamas ja Türgi ise testib Euroopa Liitu. Need, kes meist usuvad pressivabadusse, peaksid olema mures selle üle, kuidas Türgi äh, valitsus tegutseb pressi vastu, aga kui me tahame Türgiga teha koostööd rändeküsimuses sõpradena, siis sõpradena peaksime nendega olema ka ausad selles suhtes, kas Euroopa liikmelisus on realistlik. peaksime ausalt väljendama muret nende vabaduste üle, mida nende riigis rikutakse. aga me peame kõik aru saama, et me ei saa seda kont-, kriisi kontrollida, enne kui me kõik oleme aru saanud, et ei ole ühte imerohtu, millega kogu seda kriisi lahendada. me tegime selle vea eelmisel aastal ümberasustamise kavaga, ärgem tehkem uuesti sama viga ja me võib-olla ei suuda peatada seda sisserändevoogu täielikult, siis me peame seda siiski näitama, et meie piiridest ei saa lihtsalt niimoodi üle sõita. ja me peaksime ka tagasivõtu kokkulepet lõplikuks saama, suurendama tagasisaatmist ja peame leidma vahendid, kuidas kiirendada taotlusprotsessi, me saame panna NATO laevad Egeuse merre, et võidelda inimkaubitsejatega. kas me tõesti peaksime Dublini kokkulepet ümber vaatama kriisi keskmes või me peaksime leidma äh, viisi, kuidas olemasolev süsteem tõhusamaks muuta ja aidata kõige kehvemas olukorras olema, et Dublin on läbi kukkunud, sest riigid ei ole seda enam rakendanud. jah, Kreekas on märkimisväärne humanitaarkriis, aga Euroopa Liidu poliitikud teeksid tohutu vea, kui nad üritaksid äh, vaenulikult Kreekat üle võtta artikkel seitsmekümne kaheksaga aluslepingus, nii nagu ma näen, et mõned poliitikud on ette pannud, jah, ma näen, et sa vaatad. ilmselt sa ründad mind jälle see nädal terve äh, rea kordadel see, kui tihti mind kõnedes mainitakse, on täiesti meelitav, ma loodan, et ta, et ta minu nime ei maini unenägudes. ma palun, et äh, mitte üritagem saavutada odavaid poliitilisi võite, tegutseme kõik koos selleks, et leida tõhusaid vastuseid, mitte selliseid imerohtusid, mitte algatusi, mille eesmärgiks on ainult ajalehe pealkirjadesse jõuda, meil peavad olema praktilised lahendused, millega päästa elusid, aidata põgenikke, sest meie kodanikud ja põgenikud on selle ära teeninud, et me ei lase siia neid, kes ei ole põgenikud, me peame aitama piiririike vastutust võtta, anda varjupaika nendele, kes tegelikult ka oma elu eest põgenevad. härra Kamal. härra Kamal härra Everidž soovib teile küsimust esitada, sinise kaardi küsimust, olete nõus? oi, ma olen väga õnnelik, ütleb härra Kamal. nüüd äh, soovivad seda sinise kaardi küsimust esitada kõik UKIP-i esindajad. annan nüüd sõna härra Everidžile, kes esimesena sõna soovis. palun aitäh, et minu välja valisite. ma hindan seda, et kõik soovivad härra Kamaliga rääkida. Äh, mul oli eelmine kord võimalus teile esitada äh, Türgi kohta küsimus ning te väitsite, et äh, te ei toeta Türgi liikmelisust Euroopa Liidus. kas te nüüd minuga oleksite äh, nõus ühinema ja mõistma hukka teie peaministri selle väga halva tehingu pärast, mis Türgiga on sõlmitud? tõepoolest, me praktiliselt põlvitame Türgi ees ja palume, et ta lahendaks selle probleemi. kas te olete nõus minuga? härra Etheridge, te olete kas naiivne või tõeline optimist, kui te eeldate, et ma seisan siin ja hakkan kritiseerima oma partei juhti, oma riigi peaministrit. ma ütleksin, et ärgake üles või võtke väike kohvi, enne kui te siia kotta astute. aga ütleksin teile siiski seda, et te kritiseerisite teda ka läbirääkimiste koha pealt. mitte ükski peaminister ei ole teinud rohkemat selleks, et läbi rääkida paremat suhet Euroopa Liiduga kui see hetke peaminister ja selle eest te peaksite teda siiski austama. suurepärane, ütleb härra president ja annab ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Verhofstadtile. aitäh, ma nüüd äh, üllatan härra Kamalli, sest äh, põhimõtteliselt, härra Kamal, ma olen nõus selle kriitikaga, mida te siin äh, välja tõite selle ettepaneku osas. ma ei eita, et meil on vaja praktilisi ja tehnilisi kokkuleppeid Türgiga, mis oleks osast, osaks üldisest lähenemisest, aga siin ei ole tegemist praktiliste või tehniliste äh, detailidega, vaid tegemist on tehinguga Türgiga äh, ja me soovime, et Türgi lahendaks meie probleemid allhankijana nii-öelda. ja tegemist on tehinguga, kus me anname võtme, Euroopa väravate võtmed äh, Türgi kätte. Äh, äh, Otoma-, Osmani impeeriumi järeltulijale. nüüd tema otsustab, Erdogan otsustab selle üle, kes saab tulla Euroopa Liitu. sest millega siin tegemist on? meie blokeerime kollektiivselt sissepääsu Euroopa Liitu süürlaste jaoks ja teiste inimeste jaoks ja Türgi individuaalselt otsustab, et kes on pagulane, kes saab tulla siia. meil on siin selline äh, üks-ühele kokkulepe, mõned süürilased võib-olla saavad tulla, aga afgaanid, kes äh, põgenevad islamiriigi eest äh, Afganistanis, need ei saa ja näiteks kurdid, kes soovivad Iraaki või mõnda teist, põgenevad Iraagist või mõnest teisest riigist, neid kindlasti ei lubata Euroopa Liitu selle skeemi raames ma pean ütlema, et äh, ma olen äh, ükskord ka sama, äh, samas, samal arvamusel härra Kamaliga, see on väga problemaatiline diil, mida me siin teeme, tegemist on kollektiivse tagasisaatmisega ja minu arvates on see keelatud see on keelatud Genfi konventsiooni alusel ning lisaks sellele te peate teadma, lugupeetud kolleegid, et Türgi on tõesti väga halb osapool Genfi konventsiooni puhul, sellepärast et nad ei ole paljusid protokolle ratifitseerinud. üks näide, Türgi ei anna poliitilist varjupaika süürlastele, nad annavad poliitilist varjupaika ainult pagulastele, kes tulevad öö, Euroopast, Euroopa Nõukogu riikidest ning öö, Äh, kui tegemist on selliste sisekonfliktidega, mis praegu toimub näiteks äh, Kagu-Türgis, siis äh, on see tõesti väga problemaatiline. ma arvan, et on väga problemaatiline, et me palume sellist riiki, kes ei ole täielikult nõustunud kõigi Genfi konventsiooni protokollidega, et me ütleme, et teie nüüd, meie teeme teiega nüüd äri, see oleks äh, nagu ameeriklased ütleks mehhiklastele, teie nüüd tulevikus lahendate neid probleeme, nii et see on äh, tõesti väga problemaatiline minu arvates. ja ma mõistan siin äh, neid kaalutlusi, härra Dombrovskis ja proua mm, Enam Blachard rääkisid sellest, et soovitakse lõpetada see inimkaubandus ja, ja arvatakse, et see on ainus võimalus, aga mina pean ütlema, et mina ei ole sellega nõus. ma arvan, et siin äh, hakkab toimuma täpselt vastupidine, et kui me vähendame Euroopa Liitu sissesaamise võimalusi nii kitsalt, nagu me praegu teeme, et ainult Türgil on võimalus individuaalselt äh, inimestele anda juurdepääs Euroopa Liidule, siis äh, nad saavutavad seda, et need äh, meeleheitel pagulased tõesti leiavad ja otsi-, otsivad ja leiavad äh, mingeid alternatiivseid meetodeid ning varsti me räägime, et äh, taas on hakanud toimuma Lampeduusa marsruut või et meil tuleb Albaania marsruudid või Malta või Bulgaaria marsruudi teemaline arutelu ja me ei lahenda seda probleemi, sellepärast et seda probleemi ei saa lahendada teised, seda ei saa lahendada kolmandad riigid, seda peame, selle peame lahendama meie, selle peab rahend-, lahendama Euroopa Liit ja seda me nõuame. nii et äh, härra Dombrovskis ja proua Plassard minu plaan on järgmine, mida tuleb teha järgmisel ülemkogul. esiteks, võtke vastu otsus, mis puudutab Euroopa äh, piiri- ja rannavalvet. Äh, te ütlesite, et me oleme teinud edusamme. me oleme kuude kaupa edusamme teinud, aga miks te ei äh, kasuta äh, aluslepingu artikli seitsekümmend kaheksa lõiget kolm, see annab teile võimaluse võtta vastu erakorralisi meetmeid, kui tegemist on äh, pagulaste suure ja rändajate suure sissevooluga Euroopa Liitu ja te ei tee seda. Teil ei ole vaja mingit äh, parlamendi või nõukogu poolset õigusakti, vaid te saate teha seda tuginedes aluslepingule. tehke seda, alustage selle äh, mm, piirivalve tegevusega Kreeka mm, ja Türgi piiridel ning äh, see kolm miljardit, kas liikmesriigid on üldse võimelised maksma seda kolme miljardit eurot? ja maksma seda mitte Türgi ametivõimudele, mitte Türgi vabaühendustele, vaid otse äh, pagulaslaagritele, nii, et pagulased ei peaks elama seitsme dollariga kuus, see on see põhjus, miks nad meie juurde tulevad, sellepärast et nad peavad ellu jääma äh, ainult seitsme mm, dollariga kuus ja see kolm äh, miljardit peab minema otsese rahalise abina pagulastele ning lõpetuseks me peame lõpp, muutma ka meie varjupaigasüsteemi, Dublini süsteemi. kas te teate, mida me teeme? tegelikult me ei muuda praegu Dublini süsteemi. me oleme Türgi võtnud Dublini süsteemi osaks. see on see, mida me otsustasime. selle asemel, et muuta Dublini süsteemi ja tõesti tagada, et kõik liikmesriigid kannavad õiglast osa sellest koormast võib-olla see äh, diil võib ka midagi aidata, aga mida rohkem mina seda analüüsin, seda kriitilisem ma olen, seda skeptilisem ma olen ja mul on tõesti üks palve proua Blachertile. palun öö, äh, öelge härra Tuskile, et ta peab selle plaani läbi vaatama. aitäh, härra Verhofstadt, äh, ütleb härra president härra Verhofstadt, äh, saadik Rapinik esitaks teile sinise kaardi küsimuse, kuidas tundub, aga palun. Äh, aitäh, äh, selge on see, et te ei ole rahul. see tuli väga selgelt välja teie kõnest, aga ma tahaksin küsida, et pärast asepresidendi kõnet, kas teil on endiselt tunne, et meil on sidus ja selge plaan? Äh, asepresident ütles ju, et Schengeni süsteemi osas leitakse lahendus aasta lõpuks, kas see on normaalne, et äh, mingi projekt pannakse kokku ainult kolme kuu või kuue kuu jaoks või on meil siis siiski vaja pikaajalist projekti? kuidas me seda selgitame Euroopa kodanikele ning mida te arvate sellest, et Euroopa jagatakse äh, kahte kategooriasse, Schengeni riikideks ja Schengeni välisteks riikideks? proua Grabini, kui te kiiremini räägite, kui tõlgid kuulda suudavad, siis tekivad tõlkeprobleemid, mistõttu palun kõiki kolleege palun esinege tempos, mis võimaldab tõlget ja nüüd palun härra Verhofstadt, vastatage küsimusele. Äh, siin läks vist midagi tõesti tõlkes kaduma, siin räägiti Schengenist ja mitte Schengenist, selge on see, et tegemist peab olema ühise lahendusega, mitte Schengeni lahendusega äh, probleem on sama nagu e-, eur, euroga, et äh, me ei, äh, see ei olnud tegelikult ühine lahendus, aga meil on nüüd Schengeniga sama probleem, meil, et me avastame, et meil ei ole ühist varjupaigasüsteemi, meil ei ole ühist piirikaitset, me peame nüüd õppima nendest, sellest minevikust ja türklased ei ole need, kes probleeme saavad lahendada, vaid meie peame võtma vastutuse selle eest nii Schengeni sees kui Schengenist väljas. härra Verhofstadt, Te andsite ulatusliku vastuse küsimusele, millest aru ei saanud. ja nüüd anname ühenda tasakpoolsete nimel sõna proua Zimmerile. härra president, daamid ja härrad. milline viletsa mulje me endast Euroopa Liit jätab, esmaspäeval istuvad kahekümne kaheksa liikmesriikide valitsuspead ja valitsusjuhid koos ja ringut-, teevad füüsilisi jõupingutusi, et äh, suuta kokku leppida äh, Türgi ettepanekute suhtes. tegelikult on need äh, nii mõneski mõttes ohtlikud ettepanekud, tuleb täiesti äh, selgelt sõnalt öelda, et põhiõiguste ja inimestega ei tohi kaubelda, mitte kellelgi ei ole õigust võtta neid kauplemise objektiks, ka mitte Euroopa Liidul see, mida me siin sellest dokumendist ja eelkokkuleppest loe-, loeme, et on see, et me hakkame vahetama inimesi nende päritolu vastu raha eest üks-ühe vastu, see on sügavas vastuolus rahvusvahelise õigusega. samas, kus inimesed püüavad saada Euroopa Liidus varjupaika, nad otsivad seda võimalust seda saada, me lükkame neid tagasi. me ei ole sugugi Euroopa Liidu ühisotsusele lähedal, me oleme sellest kaugemal kui kunagi varem. esmaspäeval olime sunnitud tõdema, et erinevad küsimused ja kahtlused, mis olid valitsuspeadel ja riigijuhtidel, oli Äh, tegelikult küsimused, mis lähtusid nende riikide pelgast äh, is-, konkreetse riigi huvist, aga mitte Euroopa Liidu huvidest. kõigepealt otsustatakse, et piire ei suleta, päev hiljem piirid suletatakse, suletakse. Äh, riigipead ja valitsusjuhid lahkuvad esmaspäeval ja siis selgub, et järgmine riik suleb oma riigipiiri. ja siis, kui ma vaatan Kreeka suunas, no tore, tore, et komisjon tegi ettepaneku luua öö, uus instrument humanitaarabi osutamiseks, selleks, et Kreeka organisatsioonid saaksid abi osutada ja et neid toetada. kuid see ei lahenda ju probleemi mitte midagi ei muuda asjaolu, et Kreeka on tohutu surve all ja ülejäänud liikmesriigid käituvad Kreeka suhtes ebasolidaarselt oma elu, eluloo põhjal tean täpselt, mida tähendab müüride ehitamine, mida tähendab piiride sulgemine, kui nüüd äkki peaks kehtima lause, et mitte kellelgi ei ole kavas Kreekat juhitamatuks muuta, siis kõlab see minu jaoks õõnsalt ja reeturlikult. ja esmaspäevased avaldused umbes, et Kreekale maksaks nii kangesti esineda Kreeka peaks hakkama asjadega tegelema, siis minu arvates on see lihtsalt küüniline nii, niimoodi öelda. ja see näitab seda, et me jätame ühe Euroopa Liidu riigi üksi. nüüd, kui Türgist rääkida, kes annab ennast Türgi kätesse, annab juba ette alla vähemalt sellise Türgi kätesse, äh, nagu me seda praegu näeme ja nagu seda riiki praegu juhitakse kõik kriteeriumid, kõik kokkulepped, kõik äh, kokkulepped, mis seni on salvutatud Türgi liitumises osas Euroopa Liiduga, lükatakse selle lepinguga lihtsalt kõrvale, heidetakse üle parda, me anname neile mandaadi tappa, tappa kurde, pommitada ja nii edasi ja nii edasi ja me vaatame e, igaks juhuks äh, kõrvale, me teeme näo, et me seda ei märka äh, ja see on see, kuhu me jõudnud oleme, suur aitäh, ütleb härra president. ja annab Roheliste fraktsiooni nimel sõna fraktsiooni esimehele Lambertsile. aitäh moraalne pankrot, need on need sõnad, mis tulevad mulle pähe pärast esmaspäevast ülemkogu. moraalne pankrot sellepärast, et selle asemel, et äh, karistada, äh, rullitakse välja punane äh, vaip sellise režiimi ees, kes tõesti ei võimalda mingisugust demokraatlikku opositsiooni, kes tõesti selleks, et võita valimisi, pommitab omaenda elanikke. tõesti moraalne pankrot, kui me tahame siin tegeleda ainult süürlaste vastuvõtmisega või äh, ka nende vastuvõtmisega, kes üritavad äh, Euroopa Liitu tulla vähem legaalsetel äh, teedel ja viisade teema. siin mitte midagi ei, tõesti, siin ei lähe, mind tõesti kuidagi liiga kaugele. siin Saksamaal on otsustatud, et neid barbareid meie ei taha, üritakse äh, kaitsta siin äh, äh, valget ja kristlikku Euroopat ja siin tõesti on väga paljud äh, arad ja ebameeldivad inimesed selle taga. nüüd äh, järgmisel nädalal on tõesti vaja võtta meetmeid, mis äh, võimaldavad Euroopal olla oma moraalsete ja õiguslike ülesannete kõrgusel. Teil on õigus, me peame looma turvalised ja legaalsed sissepääsuteed Euroopasse, aga need ei tohi olla mõeldud ainult süürlastele, sest iraaklased, afgaanid ja jeemenlased on, elavad samuti sõjaolukorras olukorras. siin ei tohi olla seost äh, Türgisse välja saadetud, tagasi saadetud inimeste arvuga kõigil, kellel on õigus, kõikidel on õigus sellele, et nende taotlusi analüütakse ja kui tegemist on sellega, et makstakse miljardeid pagulaste vastuvõtmisele Euroopa eh,, Türgis, siis ma arvan, et meie rikkad eurooplased peaksime või, olema võimelised vähemalt sama palju tegema selleks, et pagulasi siin vastu võtta. Euroopa võttis vastu pagulasi null koma kahe, kümne viie protsendi ulatuses võrreldes meie meie äh, elanikkonnaga. Liibanonis on neid pagulasi sada korda rohkem, Jordaanias veelgi rohkem. meil on vaja tõepoolest Türgiga rääkida, aga me, meie äh, soov ühiselt äh, oma äh, koormat kanda, vastutust jagada peab olema tugevam. Türgi on geopoliitiliselt ja majanduslikult äh, killustunud. Türgil on Euroopat vaja vähemalt sama palju kui Euroopal Türgit ning selline poliitika tähendab, et me peame koos äh, tegutsema, me peame lähtuma põhimõttest, meie saame hakkama ning äh, proua nõukogu eesistuja, te olete ju pärit äh, Hollandist, ma tuletan teile meelde, et teie koduriik on äh, liberalismi äh, koduriik äh,. kui tegemist oli ususõdadega, siis teie riik võttis vastu äh, pagulasi ning mis puudutab Prantsusmaad äh,, Prantsusmaa peaminister äh, tõesti väga äh, lapsikult äh, pidas, õpetas Saksa kantslerit. Prantsusmaa peab võtma mm, vastutuse, kui ta tahab olla tõesti inimõiguste koduriik, mis talle ju väga meeldib. tõesti, Prantsusmaa peab võtma juhtrolli, mida Euroopal ei ole ning äh, mis puudutab äh, äh, Kaczynskit, Orbanit, Pegidat, kõiki neid liikumisi, mis ähm, tuginevad sellele, et Euroopa on kristlik ja et meil peab olema Euroopa kindlust. Ähm, ma tuletan meelde, mida ütles siin paavst Franciscus, et me peame ühiselt tegelema pagulasküsimusega, et me ei tohi talu-, lubada seda, et Vahemerest saaks suur surnuaed ja Euroopa äh, hakkamasaamine nendes küsimustes on väga oluline Euroopa ellujäämisele, samal ajal tuleb äh, taga, kaitsta nii Euroopa kodanikke kui võtta vastu pagulasi ja tuleb, äh, on vaja õiglast, julget, konkreetset poliitikat, mis võimaldaks kolmandatel riikidel lahendada oma probleeme. meil ei tohi olla sellist huvide poliitikat, mis selliseid konflikte õhutab. vaja on võidelda nii põhjuste kui tagajärgede vastu. paavst Franciscus äh, rääkis, äh, et soovitakse ehitada äh, müüre ja mitte sildu. ma pean teile meelde tuletama, et me oleme alati seni otsustanud ehitada sildu ja mitte müüre, te teate, mida on vaja teha. EFTD e e fraktsiooni nimel saab sõna fraktsiooni esimees kolleeg Borrelli aitäh! taas kord peame tegelema olukorraga, millest on kujunenud meie arutelude püsiteema põgenikekriis ja majandus. mõlemad teemad on suhteliselt erisevad oma, erinevad oma dünaamikalt, kuid me peaksime mõlema küsimusega tegelema, sest mõlemad küsimused on olulised, on oluline et äh, lahendused, milleni oleme siiani jõudnud, ei ole parima äh, tõhususega. majanduse valdkonnas saavutatud edu äh, on olnud suunatud sellesse, et sellele, et elanik on rahulikematesse vetesse juhtida, kuid siiani ei ole me seda siiski saavutanud. kui me räägime näiteks Kreeka rahva suhtes rakendatud meetmetest, siis need ei saa loomulikult tagada kodurahu tekkimist Kreekas kui me räägime mehhanismidest, mis aitaksid majandus- ja rahanduskriisi lõplikult lahendada, siis me peame leidma teistsuguseid teid. riigid ja äh, riigipead ja valitsused püüavad lahendusele leida ka migratsioonikriisile, kuid äh, me ei ole ka neid lahendusi leidnud see näitab seda, et me oleme teatud määral nagu oimetud, nagu abitud ja meil ei jätku julgust astuda samme, et edasi minna. nüüd on seetõttu Euroopa Liit sattunud olukorda, kus ta ei ole suuteline käituma asjaomaselt valitsuse suhtes, kes tegelikult rakendab ühelt poolt äh, pressivabaduse piiramisi ja kellele teiselt poolt pakutakse äh, raha põgenikega tegelemise eest. see on tee, selline koostöö on äh, olukord, mis igal juhul äh, on ummiktee, me peaksime vaatama pigem seda, kuidas olla tõhusam, milliseid samme me peaksime astuma tulevikus. mida me peaksime tegema, me peaksime endale meenutama, millised on Euroopa väärtused, et see on demokraatia ja õigusruum ja me tõepoolest peaksime püüdma selle poole, et Süüria põgenikke vastu võtta ja me oleme püüdnud eraldada selleks ja, er ja ka eraldanud suuri rahalisi vahe, vahendeid, muuhulgas ka Türgile, kuid me peame tagama paralleelselt sellega selle, et Türgi valitsus äh, järgib kodanike õigusi ja pressivabaduse põhimõtet. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võttisid Euroopa liikmesriigid kokku enam kui üks koma kaks miljonit põgenikku. ei ole ometi võimalik, et säärases humanitaarses olukorras oletada, et me lihtsalt äh, et lihtsalt lahenduvad niisugused olukorrad piiridel, nagu Makedoonia ja Kreeka piiril antud olukorras. me peame olema tõhusad, me peame olema haldussuutlikud selleks, et põgenike probleemidega Euroopa Liidu öö, äh, piirides toime tulla Teile, härra Borrelli, on sinise kaardi küsimus ja palun, härra Anemann. lugupeetud kolleeg, mul on küsimus teile. ma kuul-, see on teid ja me teame, millised on UKIP-i seisukohad rände, illegaalse rände osas. seda me just kuulsime kas te rääkisite kogu EFTD nimel või ainult omaenda partei nimel? ma arvan, et tegemist on küsimusega, mis lahendati juba ammu, kui ma tõusin püsti täiskogul, eh, kui ma rõhutasin, et EFTD eh, e on rõhestanud põgenike küsimustes ja meil kui itaallastel on teistsugune seisukoht, teid aga ilmselt siis ei olnud härra president. Madame Le Penile jah, tõde on raske. viimastel läbirääkimistel Türgi ja Euroopa vahel president Erdogan ähm, tõesti dikteeris Euroopa Liidule oma tingimused äh, ja Euroopa Liit on tõesti väga nõrk ja tegemist on jälle sellise äh, pehme meduusiga, Euroopa Liidu puhul äh, pärast seda, kui äh, lubati kolme miljardit äh, Euroopa Liidu poolt Türgile. nüüd nõuab Türgi kuut miljardit selleks, et pagulasi peatada, ehkki ei ole peetud kinni lubadustest. jaanuaris kaks tuhat kuusteist kaksteist korda rohkem Türgist tulnud pagulasi tuli Kreekasse kui jaanuaris kaks tuhat viisteist. Erdogan tõesti petab teid Erdogan tõesti šantažeerib teid. ta läheb nii kaugele, et nõuab täna viisade kaotamist Türgi kodanikele selleks, et tulla Euroopa Liitu ja e, Euroopa Liidu liitumisega kiirendamist ähm, selle eest, et ähm, Türgi oma kohustusi ei täida. ja kuna Euroopa Liit ei muutu tugevamaks, kuna meil on pidevaid probleeme, kuna Euroopa Liit on väga nõrk, siis Euroopa Liit, Erdogan kasutab seda ära, ta näitab iga päev seda, kui vähe huvitavad teda need moraalsed õppetunnid, kuna te olete äh, talle järele andnud, siis ta on muutunud ülivõimsaks äh, ning äh, politseinikud tungisid hiljuti Türgi ajakirja, ajalehe toimetusse, Türgi pommitab Süüria kurde, ma tuletan teile meelde, et kurdid on äh, Islamiriigi ja Al-Qaeda kõige tugevamad vaenlased, äh, türklased äh, tulistasid Vene lennukit, Türgi saab kasu Islamiriigi nafta smugeldamisest ja pidevalt on toimunud äh, rünnakuid Türgis, mille põhjuseks on Erdogani äh, äh, poliitikavead. kas te tõesti tahate selle riigi Euroopa Liidu vastu võtta? meil on tegelikult tõhus võimalus äh, ühe riigi näol, kes on suutnud äh, sisserännet äh, pidurdada, tegemist on Austraaliaga, nad on teinud kampaaniad kõigis päritoluriikides, nad on kõik pagulased tagasi saatnud, tegemist on selge poliitikaga, mis on andnud tulemusi, ja võtkem, olgem pragmaatilised, võtkem samasuguse poliitika endale eeskujuks. meil on, äh, loogem ÜRO egiidi all äh, turvalised äh, pagulaslaagrid, mis võimaldaks pagulastel olla seal korralikes tingimustes, kõik võidaksid sellest, meil ei oleks haldamatut pagulaste probleemi ja pagulased ei läheks enam vale äh, lubaduste õnge ja ei hukuks äh, või elaks siin kohutavates tingimustes. sõna on fraktsioonilise kuuluvuseta Kristina Morvail. Äh, proua minister, kes on siin nõukogu nimel ja volinik, kes esindab siin härra Junckerit, kas te palun selgitaksite otsekoheselt äh, Euroopa Liidu äh, kodanikele, mis tegelikult on see suur muutus, millest te rääkisite? kas äh, meie optimistidena saime asjast õigesti aru, et äh, suur muutus on see, et äh, nüüdsest peale ei luba Euroopa Liit enam mitte kedagi ühestki õnnetust riigist äh, tulla ja Euroopa Liitu elama asuda, lubatakse ainult põgenikke sõjariikidest. kas te palun saaksite vastata, kas jah või ei? väga lühidalt vastata sellele, milline see staatus on. ja minu teine küsimus ja Euroopa kodanikud on sellest ka väga huvitatud. mõnikord räägite te rändest ja rändepoliitikast, mõnikord räägite te, jah, mul on kõneaega poolteist minutit. aitäh. teine küsimus mõnikord räägite te rändepoliitikast Euroopa Liidu nimel, mõnikord põgenike või varjupaigapoliitikast. see on fakti küsimus, siin ei ole asi arvamuses, aga Euroopa kodanike huvides, palun ütleme selgelt välja. Euroopa Liidul ei ole midagi pistmist eh, individuaalsete liikmesriikide rändepoliitikaga, rändega tervikuna. see on liikmesriikide pädevuses kas see on selge, kas see on fakt, kas te olete nõus, et see on fakt? aitäh. aitäh, kolleeg Morvai ja nüüd on järgnev talle kolleeg Niibler. aitäh, härra esimees. härra volinik, härra eesistuja, riigi esindaja, kolleegid, pärast seda, kui esmaspäeval suudeti põhipunktides kokku leppida, peaks väidetavalt olema võimalik inimsmungeldajate ja põgenikest kasulõikajate eh, tulud ära lõigatama. väidetavalt töötati välja eh, väidetavalt töötati välja kõik need meetmed, mis aitavad eh, hea seista naiste ja laste turvalisuse eest nüüd väidetavalt on Türgiga jõudnud kokkuleppeni, eh, Türgiga, eh, mis peaks eh, edasimineku tagama. jah, see pole läbimurre, kuid me ei tohi unustada, et me peame eden-, liikuma edasi lahenduse suunas Türgiga, kui me tahame edu saavutada. sellest ei ole muidugi äh, seejuures ei ole muidugi mõtet arvata, et ilma Türgita oleks üldse mingisugune lahendus võimalik. küsimus on nüüd selles, millist hinda meie kui eurooplased peame selle eest maksma. ma tahaksin rõhutada, et ei tohi teha mitte mingeid allahindlusi Türgi läbi, liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga. paljud kolleegid on seda teemat juba tõstatanud. läbirääkimised liitumise osas on üks teema ja teine teema on põgenikekriis ja selle lahendamine. kui me räägime eh, viisa liberaliseerimispoliitikast, siis sellesse suhtume äärmise kriitilisusega. me oleme parlamendis seda küsimust arutanud, me jätkame selle intensiivset arutamist ja ma tahaksin eesistujariigi esindajale rõhutada et ilma parlamendi pooldava otsuseta ei saabu mitte mingit viisa liberaliseerimist vat aitäh proua Nibler ja nüüd eh, Corre-, Correro Salom. aitäh, härra juhataja, kaks kuud tagasi ütlesid härra Rutte ja härra Tusk, et meil on kaks kuud aega, et leida lahendus äh, rändeprobleemile. Need kaks kuud saavad järgmise nädalaga ühele poole ja arvestades, et järgmisel nädalal on ülemkogu kohtumine, siis me peame siin parlamendis tõstma häält ja ütlema välja paar asja päris selgesti riigijuhtidele. esiteks, et me oleme mures äh, selle üle, mida nad teistega kokku lepivad, aga meile teeb häbi see, mida me teeme siin. vaadakem seda uuesti, riigijuhid äh, peaksid äh, väga selgelt välja ütlema, et need mehed, naised ja lapsed, kes lähevad kaduma, üritades äh, Euroopa talv üle elada, on samas olukorras kui need mehed, naised ja lapsed, kes põgenesid Hispaania kodusõja eest, Teise maailmasõja eest, äh, fašistlike ja kommunistlike äh, diktatuuride eest ja Balkani sõdade eest öelgem päris selgesti välja riigi ja valitsusjuhtidele, et nad ei peaks äh, populismi kiusatustele järele andma, hirmule järele andma, nad peaksid avaliku arvamuse ees kaitsma neid väärtusi ja seadusi, mis on Euroopa Liidu aluseks. ja me peaksime ka küsima ja paluma, et kõik need asjad, mille osas nad kolmandate riikidega kokku lepivad, peaksid siiski kinni pidama humanitaarabi ja rahvusvahelise humanitaarseadusandluse põhimõtetest aga me ei tohiks teha seda, et me jääme vaikima selle eh, ebahumaansuse epideemia ees, mida me täna tunnistame nii paljudes Euroopa Liidu riikides. sellise ebahumaansusega silmiti seistes on Euroopa Parlamendis suur enamus, kes ei saa leppida, et eh, selliste asjadega tegeletakse tema nimel, mitte parlamendi nimel, mitte selle koja nimel ja loomulikult mitte minu nimel. hea kolleeg aitäh, Guerrero Salom ja nüüd kolleeg Fatiga poolteist minutit, palun. Äh, e, aitäh, härra juhataja. tahaksin alustada märtsi ülemkogu teemast kõigi meie jaoks on Euroopa Liidu tõusev konkurentsivõime äärmiselt oluline. aga ma arvan, et tulevase Briti referendumi valguses on see punkt veelgi olulisem ja ma tõesti hindan kõike seda, mida te teete selleks, et selleks ette valmistuda. mis puudutab Euroopa Liidu Türgi tippkohtumist, siis mul on hea meel näha, et pärast pikki kuid, isegi aastaid, on äh, Euroopa Liit lõpuks aru saanud, kuivõrd oluline geo-, on geostrateegiliselt äh, Türgi kui partner. loomulikult äh, leiab see kõik aset suure rändekriisi taustal ja selle tagajärjel on Türgi kauplemispositsioon veidi teistsugusem, kui see oleks võinud olla paar aastat tagasi ma arvan, et me ei tohiks karta seda, mida minu kolleegid kutsuvad eh, teenuse sisseostmiseks eh, või eh, Türgist täielikult sõltumiseks. ma ei usu, aga ma arvan, et tagasivõtu küsimus sellise kriisi tingimustes tuleks teha, sellega tuleks tegeleda partnerluse raames. loomulikult on sellest tulemas palju ohtusid. proua Infeld, palun. Eh, suur aitäh, härra juhataja. proua minister, eh, väga hea meel on teid siin jälle näha. Eh, alustaksin paari tsitaadiga. Euroopa Liit nõuab ühtset lähenemist siin, aga probleem on selles, et iga kord, kui ülemkogu peab tegema konkreetse otsuse, nimetaja järsku muutub kõige madalamaks olgem otsekohesed, olen tüdinud sellest, et kuulen ainult toredaid sõnu selles küsimuses. kas te sellest saite aru, need on äh, parlamendisaadik Hennis Plassati sõnad aastast kaks tuhat üheksa, tema oli rändepoliitika raportöör. Te vaatasite kohustuslikku äh, jaotusmehhanismi, see Euroopa Liidu Türgi tippkohtumine kokkulepe näitab ainult Euroopa Liidu nõrkust see on äh, õiguslikult kahtlane ja moraalselt ei ole see ka asju väärt. vaadates majanduskasvu, härra Dombrovskis, kes tahaks investeerida sellisesse Euroopa Liitu, mis laguneb? proua minister, ma tõesti pöörduksin teie poole, Hollandi eesistuja poole kiireloomulise palvega, töötage välja seda väärt jätkusuutlik rändepoliitika. aitäh, kolleeg Infeld ja sõna saab kolleeg Veržia, minut. aitäh, härra juhataja ma just tulin tagasi Türgist äh, ja ülemkogu äh, tulemused on tõesti väga halvad ja see, mis seal toimub, see on väga kohutav. Äh, ajakirjanikud ja üliõpilased on sunnitud vaikima, aktivistid tapitakse, loomulikult on Kagu-Türgist linnades komandanditund, väga paljud on hukkunud, muuhulgas ka sadakond väikest last, kes loomulikult olid terroristid Need äh, pildid, mida ma nägin, meenutavad pigem Süüriat kui demokraatlikku riiki. Äh, linnad on täielikult hävitatud seal ei peeta kinni isegi sõjaõigusest, seal üritatakse mm, tapetud inimeste surnukehi kõrvaldada ja see on riik, kellega me üritame siis mingit diili teha. see on riik, kellest me üritame teha turvalist päritoluriiki. Türgi ametivõimud on ju te ise loonud selle pagulaskriisi Euroopas, nüüd nad šantažeerivad Euroopa Liitu ja see, see läheb neil läbi. mul on häbi Euroopa Liit kaotab oma hinge, vaja on avada silmad, vaja on Euroopa Liidu ametlikku missiooni, vaja on kiiresti kohale minna, väga paljud fraktsioonid nõuavad seda. aitäh. <clears throat> nüüd on juba räägitud äh, mitmete põhjenduste ja argumentidega, tahaksin rõhutada selle, seda, et liikmesriigid on vastutavad põgenike toetuse ja neile abi osutamise eest. me peame kontrollima, äh, kuidas Türgi seda teeb, me peame andma garantiisid ja me peame otsima lahendusi teistele riikide põgenikele, kes tulevad Iraagist, Afganistanist, Liibüast ja nii edasi, kes see, keda pole selle esialgse leppega kaetud. jah, kui me räägime humanitaarabist, siis see on humanitaarabi Türgis olevatele põgenikele, kuid me peaksime olema ka poliitiliselt korrektsed ja tähelepanelikud selleks, et me ei teeks Türgi liiku-, liikumis, liitumisläbirääkimistel allahindlust, me ei tohi käituda amoraalselt, me peame aitama põgenikke, see on selge. kuid see ei tähe-, tohi tähendada seda, et see välistaks ühe meie partnerliigi poolt inimõiguste järgimisega. aitäh ja nüüd kolleeg Farage, palun. me oleme praegu tegemas peaaegu uskumatut rumalust. Äh, kantsler Merkel tegi eelmisel aastal ajaloolise vea, ütles, et kõik võivad tulla ja see tekitaski selle segaduse ja nüüd Türgi šantažeerib meid. nüüd äh, me, äh, nad said kolm miljardit esimesena, lubades, et nad vähendavad kreeklasse ja ülejäänud Euroopasse tulevate pagulaste arvu ja kui kui äh, pagulaste arv suurenes, äh, siis äh, nõudsid nad veel kolme miljardit ja nad tulevad järjest suuremate nõudmistega välja, nagu seda võrreldi juba taanlaste sissetungiga Inglismaale kunagi ja kui äh, sellises mängus osaleda, siis ei ole sellest võimalik enam kuidagi äh, välja saada. see uus stiil, mis võimaldab äh, pagulasi tagasi saata, kui inimõiguste alased seadused neid, seda võimaldavad, see tähendab, et me toome siia süürlasi tagasi. nii et me ei vähenda tegelikult pagulaste arvu, me anname seitsmekümne viiele miljonile türklasele viisavaba Euroopa Liitu reisimise võimaluse alates juulist nad saavad siia jääda üheksakümneks päevaks, paljud neist muidugi äh, kaovad ära, nõuavad perekondade taasühendamist ja äh, arv järjest suureneb ning nüüd me siis äh, vastutasuks kiiresti võtame Türgi Euroopa Liidu, liitu sisse mul, mulle meeldiks, kui David Cameron oleks sama hea läbirääkija kui türklased. nii et me sattume poliitilisse liitu Türgiga, kellel on piirid Iraagi, Iraani, Süüriaga ja poliitilisse liitu riigiga, mis on vaesem kui ükskõik kes Euroopa Liidus ja anname vaba liikumise õiguse seitsmekümne viiele miljonile eh, rii-, inimesele, eh, liitume valitsusega, mis on islamistlik ja autoritaarne. Türgi peaminister sel nädalal ütles, et Türgi liikmelisus eh, saab olema pöördepunktiks. see on tõesti väga õige. Briti Türgi peaminister on juba pikalt toetanud, et Türgi oleks Euroopa Liidu riik, liige ning ta tõesti ei pilguta silmagi äh, Äh, et me peame väga palju raha maksma selleks, et seda kriisi lahendada. see referendum Briti äh, Ühendkuningriigis puudutab just seda, et milline on meie jaoks kõige turvalisem äh, lahendus ning arvates seda, et Europol ütleb, et kolm kuni viis tuhat islamiterroristi on tulemas Euroopasse või tulnud Euroopasse pagulasmarsruutide kaudu, siis see tähendab, et kui me otsustame Euroopa Liidu jääda, siis see tähendab, et sisseränne Ühendkuningriiki suureneb ja, ja ja see tähendab seda, et me oleme haavatavamad terroristidele, äh, turvalisem on otsustada lahkuda Euroopa Liidust ja taastada kontroll meie piiridel, aitäh! aitäh, kolleeg Farage! ja nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg De Graaf. voorzitter, tot de laffe Europese leiders zeg ik shame on you. härra juhataja, häbi kuulsime esmaspäev tähendas täielikku kapituliteerimist Türgi diktaatori Erdogani ees. Te reedate meie euroopalikke väärtusi, te trambite jalgade all meie väärtusi, meie vabadusi. Ähm, väga selge on see, et Euroopa eliit on täielikus paanikas praegu paanikas äh, ühtse turu pärast. Te annate Ankarale kuus miljardit eurot ja Türgil lubatakse siis kiiresti saada Euroopa Liidu liikmeks. nii et tõesti, te allutate ennast islamile, allutate Euroopa islamile, see on ajalooline äh, viga. Te, see ei tähenda mingit rahu saavutamist see plaan tuleb kõrvale jätta, tuleb peatada miljardite andmine Türgile, tuleb islamistide invasioon Euroopasse peatada, tuleb äh, tõesti sellised arengud peatada, tõesti aitab küll, meil on üks lahendus, üks võimalus, üks väga hea võimalus reageerida sellele pagulaste voole sulgegem ja kaitskem äh, välispiired ja tehkem seda kiiresti. aitäh, kolleeg De Graaf, minutiks kolleeg Tots, palun uh,. härra juhataja, selle kuu lõpus äh, koguneb ülemkogu ja jätkab seda tegevust et puhastada ära Euroopa Liidu läbikukkunud rände ja konkurentsivõime projektid, hoolimata sellest, härra Weber üritas selle nädala kokkulepet Türgiga näidata kui partnerlust, mitte aga sõltuvussuhet, siis reaalsus on see, et rändepoliitika on kaootiline, kulukas ja äh, me anname järele Türgi kiusamisele, mis puudutab viisaliberalisatsiooni ja Euroopa Liiduga liitumist. aga Ühendkuningriigis jätkuvalt peaminister äh, tegutsetakse ka vastu, vastuvõetamatult, aga õnneks miljonitele inimestele Ühendkuningriigis on siiski lootust. meie ambitsioonid peavad olema rohkemad kui see, et halvast kokkuleppest parim välja võtta. on teine moodus, et kui parafraseerida Briti kommertskoja endist juhti, siis tuleb, helgem tulevik on võimalik, selline, mis on väljaspool Euroopa Liitu. aitäh, kolleeg Tots ja nüüd palun kaheks minutiks kolleeg Gžip. aitäh, juhataja, me oleme kuulnud väga erinevaid hinnanguid sellele Türgi kokkuleppele, mõned inimesed on sellega väga rahul, mõned kritiseerivad seda, öeldes, et äh, me oleme nüüd Türgist sõltuvad, aga kas me suudame selle kriisiga toime tulla ilma Türgiga koostööd tegemata, olen seda juba tükk aega rääkinud, et äh, regionaalsete partneritega koostöö loomine Türgi Põhja-Aafrikaga on vajalik äh, ja vajalik on ka see protsess muuta rahvusvahelisemaks, kaasa arvatud äh, ÜRO, sest et tegemist ei ole ainult regionaalse probleemiga, tegemist on ülemaailmse probleemiga, mis puudutab selle tagajärgi ja võimalust äh, Äh, selle probleemi algpõhjustega tegeleda. aastal kaks tuhat viisteist septembris otsustasime me, et me peame üles näitama solidaarsust nende riikide suhtes, kellel on rändesurve ja siis äh, äh, lepiti kokku, et nad rakendavad korralikku rändepoliitikat, me tahame kaitsta ka oma välispiire, mis korralikult ei tööta, mitte kõik riigid ei täida oma kohustusi, mis puudutab piirivalvet, kuigi minu Eh, riik kinnitas üle, et ta peab kinni oma kohustustest. Türgi saab võidelda smuugeldajatega, kes teenivad väga palju illegaalsete inimeste sissesmugeldamise pealt Euroopasse. Äh, kui me kaitseme välispiire, siis äh, me ei saa siin sõltuda ainult välispartneritest, me peame ka omaenda kohustusi täitma me peame muutma rändevood inimlikumaks, me peaksime tegelema põhjustega, sõjad, tsiviilisikute ründamine, sõjakuritegud, teod, genotsiid. Türgi on suur Euroopa Liidu naaber, seal on suured võimalused, aga ka teatud väljakutsed, mis puudutavad inimõigusi ja meediavabadust. sõltumatult äh, meie poolt vastuvõetavatest lahendustest peame öelda, ütlema, et Euroopa Liit on väärtus omaette, me peame kaitsma Euroopa Liitu ja ka Schengenit. aitäh, kolleeg Žüpp ja pooleteiseks minutiks kolleeg Fajon. aitäh. eelmisel kuul viibisin ma eh, Edela, eh, Kagu-Türgis ja üks asi on väga selge eh, Türgi ei suuda üksi lahendada rändekriisi, mitte ka Euroopa Liit ei saa seda üksi teha ja mõlema ees on probleem, et see olukord ei ole kontrolli all. vajalik on tagada, et selline koostöö oleks siiras ja finantsabi Türgile peab jõudma sinna, kus seda on kõige rohkem vaja see peab minema toidule, haridusele ja põgenike kaasatusele, tööturule. Türgi peaks tugevdama ka võitlust äh, inimkaubitsejate vastu Egeuse merel ja põgenike vahetus peab aset leidma vastavalt rahvusvahelistele põhimõtetele. ütlesite, et äh, rändevood Balkani äh, liinil on lõppenud, aga kahjuks see niimoodi ei ole tänasest äh, viib äh, Sloveeniaga jälle sisse Schengeni riimi, režiimi oma piiril Horvaatiaga ja on kõrge viimane aeg, et äh, kõik riigid, ka Visegradi grupi riigid peaksid Schengeni piirkonna taastamisest vastutuse endale võtma. Türgi on strateegiline partner, aga selle tulevik sõltub progressist ja sellest, mis toimub meediaga, sest praegu on see vastuvõetamatu see puudutab ka vägivalda kurdide vastu. mitte ainult Euroopa Liit, et Türgi äh, peaks üritama olukorda lahendada, rahvusvaheline kogukond tervikuna peaks siin samme ette võtma, aitäh. aitäh, kolleeg Fajon ja minutiks kolleeg Marias, palun härra Dombrovskis, üleeile oli meil põgenike küsimus Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumine ja see on tõepoolest küünilisuse ja ebaõnnestumise sümbol. kokkulepet äh, ei saavutati ja mida kavatsetakse täpselt seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda märtsi tippkohtumisel, äh, ei tõkesta põgenike voolu Euroopa Liit peaks tegelikult panema käe taskusse, võtma sealt vaheraha selleks, et Kreekat toetada. härra Dombrovskis, Kreeka ei saa muu-, Kreekat ei tohi muuta mingiks üleriigiliseks põgenikelaagriks. me ei saa ka aktsepteerida kõike seda, mida me oleme lubanud Türgile. samas on aga tegemist äh, inimsmungeldajatega, kes korraldavad nende vedu Äh, Vahemerel, Skopje äh, sulges piirid, äh, teised Balkani riigid sulgevad oma piirid, Albaania, Makedoonia ja ausalt öeldes, kui nemad piirid sulevad, siis mida meie peale hakkame, kas teie, härra Marias, olete nõus kolleeg Sani küsimusega? kolleeg Sani, palun, palun. aitäh, härra esimees härra kolleeg, mul on teile üks küsimus te mainisite küünilisust, künismi ja väljapressimist, mis iseloomustavad Euroopa Liidu poliitikat antud küsimuse lahendamisel. arvestage palun seda, et mm, sisemised survestamised leiavad asemed ka Euroopa Liidus, tegelikult eh, käitus seal salmiitutil ka härra Cameron, mida te sellisest, eh, sellisest käitumisest arvasite, mis puudutab Cameroni käitumisi selles osas, väljendasime oma suhtumist juba eile see, mis on Ühendkingi, see, mis Ühendkuningriigis praegu aset leiab, on see, mis survestab kõiki töövõtjaid, sõltumata nende rahvuslikust kuuluvusest. tegelikult need, kes hakkavad tööle Ühendkuningriigis, neil hakkavad olema ühed õigused ja need, kes Saksamaal teised. aitäh, kolleeg Marias, kolleeg Telitška, palun Uh, uh, ma näen, et on tehtud edusamme Türgi tippkohtumisel ja ärge saage minust valesti aru, ma arvan, et meil on Türgiga partnerlus, vahel me ei saa oma partnereid valida isegi kui nad äh, tõesti äh, ründavad inimõiguste organisatsioone või panevad kinni ajalehti, aga mida me saame teha, on mõjutada selle lepingu sisu ja ma ei ole kindel, et see tehing, mis Türgiga tehti, et see läheb õiges suunas. üks äh, tähendab paganlaste vahetamine üks-ühele või ma ei näe, et me siin piiraks sisserännet ning viisa liberaliseerimine, kuidas need asjad on seotud ja veelgi enam, ma olin Tšehhi läbirääkija, me avasime samasuguseid et äh, me avame siis äh, peatükke ja Erdogan teeb, mis tahab. nii et meil on vaja konkreetseid äh, aja, konkreetset ajakava, konkreetseid eesmärke ning viimane küsimus, asi, mis puudutab ühtset turgu. ma olen teie märkustega nõus, aga meil on vaja reaalseid edusamme. hakake tõesti tegutsema aitäh kolleeg Delitška ja nüüd minutiks kolleeg Hadži Georgiou. Äh, kallid kolleegid, mina oleksin nõus selle leppega, kui me räägiksime kaupadest, kartongidest, kirstudest, kastidest, ma, mul on piinlik, me räägime inimestest ja langetada inimeste üle otsus sel viisil. isegi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on rõhutanud, et tegemist on inimõiguste rikkumisega mitu milja-, miljardit eh, lõppkokkuvõttes eh, türklased saada tahavad, kuulge, selle raha eest oleks võimalik Süürias üles ehitada paar linna. siis nad saavad koju tagasi minna, kuulge, tõepoolest, see on lepe, eh, kus me seame endast Türgist võlaorjusse. tuhanded teadlased muutuvad jälitatavateks, nendel inimestel ei ole võimalik elada turvalistes tingimustes ja eile me nägime, et kolleeg Tavu Toglu, peaminister Tavu Toglu jagab äh, roose naistepäeva puhul, aga aga ajakirjanikul ei lasta sõnagi öelda, kõnejalad katkestatakse, antakse sõna kolleeg Kellerile aitäh. esmaspäevane ülemkogu oli häbiväärne ülemkogu. see, mida äh, teie ja kakskümmend kaheksa riigi ja valitsusjuht samuti otsustasid, tähendab rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õigusaktide ja isegi veelgi hullem mm, humanitaars- ja äh, peamiste humanitaarpõhimõtete äh, rikkumist pagulaste tagasisaatmine Türki ja Türgi võib nad ju tagasi saata Süüriasse või Iraaki, te sulete piiri inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. Te lõpetate õiguse äh, paluda varjupaika ja tõesti, ma olen üllatunud, et kõik riigi- ja valitsusjuhid äh, selles osalesid ja kuidas te pärast seda veel öösel magada saate? suur aitäh, kolleeg Keller ja annan pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Lundgrenile. jah, aitäh, härra juhataja. jah, me oleme Türgi astumise vastu Euroopa Liitu, esimene põhjus seisneb selles, et riik ei asu Euroopas, kolm protsenti Türgi territooriumist eh, asub eh, Euroopa mandril, andke andeks, tal on välispiir eh, Süüria, Iraani, Iraagiga, kuulge mõelge, milleni see viia võib. ja lõppkokkuvõttes on tegemist Türgi-poolse väljapressimisega, ta pressib meilt välja rohkem raha, viisaleevendust, viisakohustuse kaotamist, Äh, samas aga öö, äh, ei jaht-, äh, ei peeta Türgis kinni inimõigustest, ahistatakse rahvusvähemusi, survestatakse meediat, kärbitakse ajakirjandusvabadust. viimastel aastatel aset leidnud sündmused AKP poolt ette võetud sammud on tegelikult suunatud türklaste ja Türgi kodumaa vastu. ma leian, et äh, Rootsi maksumaksjad ei ole kindlasti nõus Türgi nii ulatusliku toetamisega nagu praegu sellest on jutt sellega kaasnevad täiendavad probleemid jah me tahame türgiga dialoogi ja koostööd aga andke andeks me ei tohi lasta ennast välja pressida midagi siis peaks niisugune koostöö ka lõppema aitäh kolleeg lundgren ja annan sõna pooleteiseks minutiks kolleeg vilimskile aitäh Austria saadikud nõuavad, et erinevate Austria poliitiliste parteide puhul tuleb vastu võtta ühisavaldus eh, selle eh, viimase tippkohtumise osas, mida põhimõtteliselt tervitatakse. see tähendab, et järjekordselt eh, suunatakse Kreekale miljardid Euroopa Liidu maksumaksjate rahad. Türgi aga öö, juhitakse jõuliselt Euroopa Liitu. meil Austrias arutatakse seda küll, aga see ei ole mitte Austria-sisene probleem. kuulge, ma väga vabandan, Saksa bundeskantsleri käitumine öö, püüab rebida kogu Euroopa kontinenti kuristikku kui äh, Saksa kantslert äh, Merkel äh, tahab elu, elu eest Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika inimeste suhtes üles näidata suurt südant, siis ta peaks minna seda asja korraldama sinna. kuid Saksa bundeskantslerina ei saa ta otsustada kogu kontinendi eest. seetõttu leian me et selline kokkulepe, mis saavutati esmaspäeval, tuleb tagasi lükata. me nõuame, et, et äh, Euroopa äh, Liidu liikmeks ei saaks niisugusel moel Austria. aitäh, kolleeg Vilimski ja nüüd äh, üheks minutiks kolleeg Sinaidinos. tippkohtumine Euroopa Liidu ja Türgi vahel Äh, tõi tulemused, mis olid ähm, pettumust valmistavad, see oli Euroopa Liidu jaoks poliitiline Waterloo. sellega me ei saa nõus olla, äh, millega kokku lepiti, me ei saa sellest nõus olla, et lihtsalt kolmele miljardile eraldatakse veel raha, me ei saa sellega nõus olla, et leiab aset viisa leevendamine, me ei leia, et see lahendus äh, vähendaks inimspungeldajate võimalusi äh, Vahemerel. ma väga vabandan, et türklased püüavad meid praegu põlvili suruda. meil on vaja sellele vastu astuda me oleme ausalt öeldes eh, teinud liiga suuri järeleandmisi härra Erdoganile. suur aitäh, kolleeg Synadinos, kas te olete nõus eh, kolleegi sinise kaardi küsimusega? juhataja küsib, kas tõlget ei ole? kas tõlget ei mingi äh, Äh, rahva nimetame barbaarsuseks, barbaarseks ei, ei ole õiglane, ta tuleks äh, Euroopa Parlamendist välja arvata härra kolleeg Postinaru, me analüüsime seda. härra kolleeg Tšambaski, palun. lugupeetud kolleegid, kas te ei arva, et äh, läbirääkimised Erdoganiga on Euroopa Komisjoni jaoks ka häbiks? tegelikult on tegemist äh, järgmise suure veaga, mille on teinud äh, bürokraadid, nad äh, kutsusid miljonid pagulased siia nägid, et see poliitika kukkus läbi ja nüüd teevad tehinguid Erdoganiga. Euroopa Liit ei ole võimeline kaitsma omaenda rii-, piire ähm,, läbirääkimistel peatükkide avamine, see on tõesti poliitiline suitsiid. kolleeg Sina Tiinos, palun kallis kolleeg, see, mida te ütlesite, siis ma leian, et me saame tõepoolest kaitsta Euroopa Liidu öö, välispiire, aga me tegelikult praegu mängime mingit mängu, niisugust lehmakauplemist Türgiga. härra Püdikhofer, teil oli kodukorra suhtes märkus, milline palun? aitäh, härra juhataja, härra juhataja, tahtsin viidata sellele, et kõneleja, keda juba äh, kolleeg ähm, äh, keda äh, kolleeg juba, äh, kelle suhtes kolleeg juba välja tõi, et ta nimetas türklasi labasteks koerteks, mulle tundub, et on viimane aeg selle suhtes mingeid samme astuda. see on lubamatu. härra kolleeg Püdikhofer, ma ütlesin juba, et me tegeleme selle küsimusega ma hetkeks ei olnud äh, Saksa äh, Eh, kanalil, sest ma arutasin kolleeg Tšambatski sõnavõttu ja nüüd ma annan sõna kolleeg Krostetile, ütleb härra juhataja. aitäh, härra juhataja. Eh, eel-, esmaspäeval Brüsselis oli tegemist viimase võimalusega, järjekordse viimase võimalusega, nagu ka kaheksa eelmise ülemkogu puhul on tulemused väga murettekitavad, see peab meile tõesti muret tekitama, sellepärast et järgmine ülemkogu on otsustava tähtsusega, me peame valima Euroopa Liidu vahel, nagu seda ette kujutati kuuskümmend aastat tagasi, nii ning Euroopa vahel, kus igaüks võitleb enda eest. Schengen on ohus, aga see egoistlik Euroopa ei tähenda lahendust rändekriisile. nagu alati, meie seisukoht Türgi suhtes on väga eh, kahetine. see, mis Türgiga kokku lepiti, need olid kõige hullemad eh, läbirääkimised Äh, Euroopa mäng, äh, räägib läbi Türgiga, olles äh, enneolematult lõhestunud, ilma et me kokku lepiks asjades. Euroopa Liit tõesti paneb ennast türklaste kätesse, me heidame ennast Äh, huntide ette, see on vastutustundetu, iga kord tuleb Türgi välja uute nõudmistega, järjest suuremate nõudmistega, kui tegemist on viisadega, siis vaja on kokku leppida seitsmekümnes kriteeriumis, mida tuleb täita, enne kui türklased saavad viisa liberaliseerimise. aga nüüd äh, lubati juba enne esimest juuli, juulit sellesse kokku leppida. tegemist on ka as-, Euroopa Parlamendi pädevusega, parlament kavatseb oma kaasutsustamispädevust täiel määral kasutada ning kolm miljardit äh, täiendavalt tegemist on tõesti pettusega. Te ei ole isegi seni olnud võimelised äh, need, need, neid kolme miljardit välja maksma, milles lepiti kokku esimesel oktoobril. Äh, tegemist on täieliku silmakirjalikkusega. Ähm, selle merimaa suhtes, mida kujutab endast Türgi liitumine Euroopa Liiduga, me teame, et see on ebarealistlik äh, nägemus ja see ei lähe nii. me soovime tegusid, sellepärast et Euroopa ei saa pidevalt oma ähm, kohustusi täitma ja täitmata jätta kohta, tegemist on tõesti siin olnud täiesti äh, šantaažiga. aitäh, kolleeg Krostet, kas te lubate kolleeg Le Bretonil endale küsimuse esitada, palun, härra Breton aitäh, et äh, lubasite küsimusi esitada. proua Krostet, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, te kritiseerisite seda äh, lepet Türgiga, te nimetasite seda pettuseks. Te meenutasite, et me liiga kiiresti anname võimaluse viisasüsteemi liberaliseerida, et me ei nõua kriteeriumite täitmist. Te rääkisite kuuest miljardist eurost ja mis siis selle vastutasuks on? vastutasuks mm, on lubadused vaba, valitsuselt, kes ei, mingisuguseid vabadusi ei austa oma koduriigis. kuidas te saate toetada Euroopa Liitu jätkuvalt sellistes tingimustes? aitäh, härra Le Breton, meil on äh, väga kindlad reeglid, kolmkümmend sekundit nii küsimuse kui vastuse jaoks. palun, proua Grosset. ma arvan lihtsalt, et Euroopa ehitati üles kriisidest tulenevalt. täna on tegemist pretsedenditu kriisiga. ma endiselt usun, et Euroopa Liit on võimeline reageerima, aga vaja on, et Euroopa Liit täiel määral öö, äh, oma kohustusi täidaks aitäh kolleeg Krostetile ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Postinaru. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik ma usun väga tugevalt, et ei ole mingit lahendust praegustele väljakutsetele ilma tiheda koostööta Türgiga ja ma ei ole kindel, et see, mis lepiti kokku esmaspäeval, on õige. mulle tundub, et äh, et äh, see äh, soov vähendada Euroopasse tulevate inimeste arvu on jätnud varju inimõiguste küsimused. Äh, Türgi me peaksime ühiselt äh, kandma neid, kandma vastutust äh, selles väga raskes kriisis, aga Türgit tuleb kiita jõupingutuste eest, kuna nad on äh, võtnud vastu väga palju Türgi, Süüria ja Iraagi pagulasi ning on valmis vastu võtma isegi veelgi rohkem pagulasi. Ähm, vaja on võtta kõik meetmed selleks, et lõpetada inimsmugeldamine ja see, murda smugeldajate ärimudel Türgi on kandidaatriik, aga pagulaskriis ja Türgi liitumine on eraldi teemad, neid tuleb eraldi käsitleda. ja komisjon on siin tõesti väga nõrgal positsioonil, ma äh, mõistan hukka äh, Türgi ajalehetoimetuste sulgemised sellel nädalavahetusel ning ma arvan, et Türgi peaks ähm, igasuguseid, äh, igasugustest tegevustest loobuma, mis võiksid ohustada Süüria rahukõnelusi ja ma kutsun Türgit üles äh, taaskäivitama rahuprotsessi kurdidega, aitäh! aitäh, kolleeg Postinaru, kas te olete nõus äh, kolleeg Koblomi äh, sinise kaardi küsimusega? kolleeg Koban. kolleeg Koban, palun. aitäh, härra juhataja. kas te ei ole nõus minuga, et Euroopa piirid on täiesti läbilaskvad. kantsler Merkel kutsus äh, kohale inimesi kogu maailmast, et nad tuleksid Euroopa Liitu ja siis probleemid on äh, meie õlgadel ning äh, Türgiga kokkulepete sõlmimine rändeküsimustes on täiesti naeruväärne Äh, tegemist on vee kandmisega sõelaga, äh, ühe rändaja vahetamine teise vastu, kas te ei oleks nõus, ähm, kõnelejad katkestatakse. härra Postinaru saab sõna vastamiseks. lugupeetud kolleeg, äh, jättes kõrvale selle populistliku kõneviisi siin, tahaks ma teile pragmaatiliselt öelda, et meil on äh, hädasti vaja süsteemi, mis võimaldaks kaitsta Euroopa Liidu välispiire, mitte eh, ainult Schengeni piire, vaid kõiki Euroopa Liidu välispiire ning meil on pragmaatiliselt vaja eh, suhelda naabritega selleks, et pagulaste probleemi lahendada. Eh, lihtsatest populistlikest lahendustest kunagi ei piisa, aitäh. aitäh kolleeg Postinaarule ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Kirkhope härra juhataja, lugupeetud volinik, me tõesti peame olema üksteise suhtes ausad. tegemist on kriisiga, me ei saa lubada jälle läbikukkumist. Paagu ümberpaigutamine eelmisel aastal, see Türgi tehing sel aastal, nagu härra Kamal ütles, sõbrad peavad üksteisega olema ausad, nad ei tohi öelda üksteisele lihtsalt seda, mida kuulda tahetakse. et ma kardan, et see on jälle üks äh, läbikutsumine ja see jääb varju kõik mõistlikud teod. kuus miljardit et see on tõesti suur viga. unustage ära patentlahenduste otsimine, sest kohati niimoodi su-, luuakse tõesti veelgi suuremaid probleeme. piirikontroll, kiirem taotluste läbivaatamine on asi, mida me vajame. see ei võimalda suuri pealkirju ajalehtedes trükkida, aga seda on vaja praeguses kriisis aitäh, härra Kirkhoop, kas te lubate kolleeg Jaak Onsaaril endale küsimusi esitada?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 nõus selle mõttega, mis on selle äh, mõt-, lepingu taga, me üritasime, et kõik, peatada kõige hullemat inimkaubitsemist, inimeste smugeldamist ja et me niimoodi tõesti tagaksime, et meie välispiirid veidike rohkem peaksid. ma ei usu, et see oli selle lepingu peamine mõte. ma arvan, et kogu, et tegemist on äh, projektiga, millele on lähenetud liiga kiiresti ja mitte piisavalt läbimõeldult. ma arvan, et me peame keskenduma komisjoni ettepanekutele, mida, millega on juba välja tuldud, millega on välja tulnud äh, riikide valitsused ja me peame leidma muid meetodeid olukorra leevendamiseks. aitäh kolleeg Kirkhope'ile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg De Sarnes. aitäh, härra juhataja on täiesti normaalne, et me peame kõnelusi Türgiga, aga ei ole õige panna Türgile kohustus hallata meie piire ja lubada talle liitumist, mis on vastuolus selle lõimitud Euroopaga, mida meie soovime. Euroopa Liit peab oma vastutust kandma, võtma vastutuse pagulaste eest, ei tohi jätta e-, esmajoones Kreekat üksi, tuleb äh, tegeleda nende inimeste varjupaigataotlustega, kes juba siin on, tuleb toimima panna nii palju kui võimalik, nii palju kui vaja, ümberpaigutamise, ümberasustamise mehhanismid ning ähm, tuleb äh, Euroopa Liidu äh, büroodes äh, päritoluriikides varjupaigataotlusi läbi vaadata ning Türgi peab äh, peatama inimsmugeldajad ja tuleb äh, oma äh, piire kaitsta, käivitades selle piiri ja mm, rannavalvesüsteemi. proua kolleeg Desarnes, kas te lubate kolleeg Funtulisele mul endale küsimuse esitada? lugupeetud kolleeg. Kreekal ei ole Schengeni riikidega maa, maismaapiire. kas te olete nõus sellega, et Kreeka peaks Schengenist välja astuma ja niimoodi hoolitsema selle eest, et inimestel ei oleks enam stiimulit tulla Euroopasse? aitäh, kolleeg Sarnas, palun. lugupeetud kolleeg, mul on täiesti täi-, vastupidine arvamus. Kreeka kuulub Schengeni süsteemi, me äh, võlgneme Kreekale igal hetkel selle solidaarsuse, äh, mida me viimastel kuudel ja aastatel ei ole piisavalt üles näidanud. Euroopa välispiirid tähend-, on Kreeka välispiirid, aga need on Euroopa piirid ja me peame kreeklaste kõrval olema rohkem kui kunagi varem aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Urban Crespo. daamid ja härrad, kokkuleppe ettepanek tähendab see seda, et kõik need inimesed saadetakse tagasi, kellel on õigus varjupaiga taotlust esitada, ilma et need oleks saanud seda varjupaiga taotlust esitada see asi institutsionaliseeritakse ja on ebamoraalne ja eksib rahvusvahelise õiguse ja inimõiguse vastu. seda rõhutas ka siin kõrges kojas ÜRO äh, põgenike ülemvolinik. meil on äh, tarvis äh, käituda nii, et me ei loobuks oma õigustest oma välispiiridel ja me ei õigust anda neid õigusi üle lihtsalt Türgile me ei tohi anda neid äh, Türgile, riigil liigutakse inimõigusi, tegemist ei ole turvalise riigiga, tegemist on riigiga, kes äh, süstemaatiliselt rikub inimõigusi, vähemuste õigusi, pomp- äh, ja kes pommitab Kurdistani, kes vähendab ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust me peaks olema ometi võimalik luua turvaliste rändeteede loomiseks, vastasel korral me lõikame iseenda näppu. suur aitäh ja nüüd kolleeg Lunatšek, palun. aitäh, härra juhataja. daamid ja härrad, tippkohtumine näitas, et puudub eh, solidaarsus, puudub eh, Euroopa Liidus võime võtta vastutust meeste, naiste ja laste eest kes põgenevad pommitamise eest ja otsivad meie juures kaitset. ja Euroopa Liit lihtsalt annab nad üle aina autoritaarsemaks muutuvale Türgi eh, režiimile. me ei suuda välja tuua inimlikkuse põhimõtteid, mis tegelikult peaksid olema Euroopa Liidust lähtuvate läbirääkimiste alustes. sellise häbiväärse olukorra rajajaks oli ka minu kodumaa Austria. ja ma leian, et eh, nelja Euroopa, pro-Euroopa tele-, eh, pro-, pro-euroopameelse delegatsiooni juhid siin kõrges kojas rõhutasid, et nad on säärase käitumise vastu, säärase poliitika vastu, mida praegu ajab Feinmani valitsus. meie meetmed suurendavad ainult inimese häda ja vaeva ja me ei tohi öö, eh, nõustuda sellega, äh, et me oleme sunnitud vaatama niisuguseid pilte. nii nagu rõhutas Austria välisminister, peame tegema ühiselt kõik selleks, et niisugusi pilte ei olekski. ja nüüd kolleeg Paksas. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid. on palju neid, kes kiidavad kokkulepet Türgiga, aga mina ei ole üks nendest üritan siin aru saada, mis on juhtunud, kas äh, Türgi ostab endale viisavaba režiimi Euroopa Liiduga või kas ostab Türgi endale liikmelisust kuue miljardi euroga. kas see tähendab seda, et Türgi saab äh, liikmeks kõigi nende probleemidega ja kõigi nende sisserändajatega, kes Türki on tagasi viidud, aga kakskümmend, seitsekümmend viis miljonit türklast, kes võib-olla kolivad seejärel Euroopa Liitu ja jäävad siia kas me oleme siin langenud äh, väljapressimise ohvriks, kas me eeldame, et Türgi äh, lahendab meie probleemid? kallid äh, parlamendiliikmed, demokraatial ei ole midagi pistmist allaandmisega. me peame austama inimõigusi ja me peame eelkõige austama omaenda kodanikke, omaenda kodanike õigusi ja oma traditsioone. igasugused keelud näiteks, et jõulupuud on keelatud, peekon on keelatud ja nii edasi, meedia vaigistamine, äh, sisserändajate kiri, kuritegude kohta, kas see on Euroopa demokraatia? või võib-olla on Euroopa demokraatia muutumas millekski selliseks, mis enam ei eksisteerigi, aitäh? Ci sono richieste di blue card, però on esit-, on esitatud sinise kaardi küsimus, aga ma pean ütlema, et äh, veel viiskümmend parlamendisaadikut äh, on selle debati käigus kõnelejate nimekirjas ja äärmiselt keeruline on anda õigusi sinise kaardi küsimuse küsimiseks, sest meil on ka vaba mikrofon ja hääletamine peab algama kell üks. nii et kas me palun üritame piirata sinise kaardi kasutamist? allez y mais je vous en prie s'il vous plaît il faut respecter le timing donc kas te võiks, et äh, palun ärge esitage nii palju sinise kaardi küsimusi. aitäh, jah, äh, selg-, on see, et türklased äh, tahavad saada kolme miljardit eurot vaba, viisavabadust ja nii edasi. kas te ei arva, lugupeetud kolleeg, et Euroopa Liit on väga nõrk nendest läbirääkimistest Türgiga? aš manau kad europa nuo kalbų turėtų. ma arvan et euroopa liit peaks äh, nüüd liikuma edasi mitte ainult rääkima probleemidest vaid ka tegutsema siin on kaks meedet äh, välispiiride turvalisus äh, ja euroopa ümber aset leidvate konfliktide ennetamine ja lahendamine maailmas on sellest häid näiteid meil on austraalia näide sellest kuidas austraalia lahendas oma rändeprobleemid järgime neid näiteid ja ärge ürita, ärgem üritagem ratast uuesti leiutada, aitäh. Signor commissario, ministro, per salvarsi äh, härra juhataja, daamid ja härrad, selleks, et ennast päästa tõsiste vigade tagajärgedest, äh, mille Euroopa on teinud äh, Saksamaa tegevuse tagajärjel, siis me peame lõpuks ometi tunnistama, et äh, Euroopa tegevus ei ole olnud kohane. Erdoganile uste avamine, Erdogan on täiesti usaldus, ei ole mingi usaldusväärne juri-, juht. ma ei taha olla nii poliitiliselt korrektne, et me ei saa enam välja öelda olulisi asju. saan aru, et Kreeka kolleeg kasutas termineid, mis ei olnud ehk kõige paremad, mitte tingimata Türgi inimeste vastu, vaid just selle Türgi agressiivse poliitika vastu, mis tõesti tegeleb Euroopa, Euroopalt väljapressimisega võib-olla ma ei ütle asju, mida peetakse õigeks, aga tegemist siiski on väljapressimisega ja me räägime siin miljarditest. mis siis selle rahaga saab? sellest rahast ei saa mitte midagi, meil on jätkuvalt olid äh, inimesed meie rannikutel täpselt nii, nagu meil täna nad on, režiim jätkub, äh, Euroopa maksumaksjate raha kasutatakse lihtsalt režiimi positsioonide tugevdamiseks. põgenikud äh, on endiselt täiesti inimvääritutes tingimustes, nii nagu teatas Amnesty International, mitte ainult vaesuse tingimustes, vaid täiesti hulle, veel hullemates Euroopale täiesti häbiväärsetes tingimustes on inimesed, kes on sõna võtnud rände vastu, aga sellise lahendusega kõik, kes on selle vastu põhimõtteliselt, et tegemist on väljakutsega, siis minu arvates see on häbiväärne ja ma olen veendunud, et Euroopa asutajad oleksid samuti äh, Neil oleks samuti häbi selle lehmakauplemise pärast, see on tõesti häbiväärne. Papadakis, palun aitäh! me tervitame neid tuhandeid, kes elavad Kreekas, me su-, tervitame piiride sulgemist, me ajame taga põgenikke, kes põgenevad imperialistliku sõja eest, mille vallandasid eh, Suur-Türgi jõud ja NATO ja äh, me ei suuda mitte kuidagi aidata Kreeka valitsust. NATO ei suuda tunnistada Euroopa Liidu riigipiiride puutumust ja ründab Euroopa Liitu, rikub Euroopa Liidu õhuruumi. seega ähm, kuidas saab öö, äh, rääkida kokkulepetest Schengenist, Dublinist ja nii edasi, neid rikutakse ja Euroopa Liit ja NATO on muutunud rahva vaenlasteks. ma arvan, et sellise asjaga ei saa me kuidagi nõus olla, järgmisena anti sõna kolleeg De Castillole. suur aitäh, härra juhataja. lugupeetud härra proua minister, lugupeetud härra volinik, sellel tees, teemas on väga palju olulisi punkte mida on siinkohal juba öeldud, on olnud väga huvipakkuv ja minu jaoks on oluline esile tõsta seda, et me ei tohi unustada seda, mis on tõesti oluline ja see oluline on see, et me suudame probleemi lahendada vaid siis, kui me tegutseme ühiselt ja seda ühtmeelt on vaja Euroopa Liidul rohkem kui kunagi varem. teiseks on äärmiselt oluline, et me moodustaksime regionaalseid liite, eh, eh, muuhulgas siis ka Türgi või Põhja-Aafrika riikidega, jah, erisused on üsna suured, kuid niisuguseid regionaalseid kokkuleppeid ja liite tuleb siduda, kuivõrd need on erakordselt olulised selleks, et põgenike probleemi lahendamisega edasi liikuda. siis kolmandaks on väga oluline, et osutatav abi oleks tõhus ja jõuaks tõepoolest põgenikeni ega jääks kuhugi toppama. neljandaks, see on eeltooduga seotud. meil on oluline tugevdada Euroopa Liidu majandust, see on väga oluline asjaolu selleks, et kujunenud olukorraga ja väljakutsetega toime tulla. sellepärast, et oleks võimalik ka seda kõike ellu viia, mida me oleme otsustanud, see tähendab ka seda, et on vaja edendada eh, siseturgu ja kodanike, kaupade, kapitali vaba liikumist. ainult nende vaba liikumise tingimustes on võimalik eh, tagada eh, siseturu edasine areng, seetõttu on väga oluline see asjaomane komisjoni tegevus ja ma leian, et äh, Schengen peab täies osas toimima hiljemalt käesoleva aasta lõpus. ja nüüd kolleeg Rodriguez. seekord me peame tõesti väga suurelt mõtlema, kui me tahame muudab, muuta seda eh, olukorda, milles Euroopa Liit praegu on, et me riskime poliitilise moraalse läbikukkumisega. loomulikult meil on vaja turvalisi eh, liikumiskoridore pagulaste jaoks, eh, aga kõige rohkem on meil vaja saada olukord kontrolli all ja reageerida ise. ma arvan, et me tõesti peame üles ehitama tõelise Euroopa tõelised Euroopa piirid selleks, et kaitsta Schengenit. ma räägin äh, paremast taristust, mis äh, pakuks äh, vajalikke teenuseid piirikontrolli tagamiseks, tagamaks seda, et pagulasi võetakse vastu viisakates tingimustes ja mis võimaldaks neid äh, vastu võtta ja lõimida, see on meie jaoks prioriteediks, kui me tahame tõesti olukorda jälle kontrolli alla saada ja ma arvan, et seda tuleks äh, teha nii, et meil on vaja teha suur strateegiline investeering, me tegeleme ju Euroopa jaoks üliolulise küsimusega, ma arvan, et see investeering võiks tuua väga palju töökohti eurooplaste jaoks ja seetõttu ma näen siin seost, sest äh, kui me tegeleme pagulaskriisiga, siis me ühtlasi saame tegeleda äh, ka sellega, et me hoogustame Euroopa majanduse taastumist ja nii, et ma kutsun üles Hollandi eesistujat ja komisjoni tulema välja ambitsioonikamate lahendustega järgmiseks äh, ülemkoguks. härra Van Dalen, palun. Voorzitter, eh, zoals dokter Faustus zich ooit eh, ah, nagu doktor Faust ütle, Faustus ütles, me oleme nüüd Euroopas äh, ja müüme ennast Türgile maha. me oleme näinud äh, Türgi valitsuse vägivalda, kui nad sulgesid äh, Zamani lehe, see ei ole üllatav, sest Türgi on riik, kus kõige rohkem ajakirjanikke on vanglas ja meie riigi ja valitsusjuhid tõesti lihtsalt alistuvad Türgile Äh, seitsmeteistkümnendal sajandil piirasid türklased Viini, aga nüüd nad saavad rohkem äh, raha, nad saavad äh, viisasüsteemi liberaliseerimise, vähemuste õigused, pressivabadus. Need on asjad, mida tallatakse Türgis jalge alla, nii et palun peatage see tehing Türgi sultaniga ja palun peatage Türgi liitumine, aitäh. härra Van Dalen Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimust, kas te olete nõus vastama? see peab olema äh, küsimus, ähm, härra Bonanno. jah, see saab olema lühike küsimus. ma tahaks äh, küsida kolleegilt, et kui tal oleks võimalus järgmisel kohtumisel Euroopa tasandil osaleda, siis mida tema otsustaks, mis oleks tema meelest kõige olulisem meede selleks, et võidelda kõige sellega, mida te kirjeldasite? ei tohiks olla mingit seost selle paketi ja Türgi liitumise vahel, need peaksid olema täiesti eraldi teemad. ja teiseks me anname nüüd Türgile väga suure summa, kuhu see raha läheb, kes kontrollib selle kasutamist, et seda korralikult kasutatakse? mulle meeldiks rohkem see, et meie eurooplastena läheksime Türki, ehitaksime üles need laagrid ja et me ei jätaks äh, kogu seda raha äh, lihtsalt Türgi valitsuse taskutesse ja meil on vaja solidaarsust Kreekaga, me peame Kreekat aitama, et äh, vastuvõtukeskused tõesti toimiks, me peame hoolitsema selle eest, et äh, toimi-, toimiks vastuvõtmine ja registreerimine, need on need kolm asja. ja nüüd saab sõna proua Pagasov-Tunda. aitäh, siin öeldi, et vaja on usaldust, et sellest kriisist väljuda, aga minul seda usaldust ei ole. siin on tegemist Süüria pagulaste tagasiviimisega äh, Türki, see on ajalooline viga, see näitab seda, et me Euroopas ei ole võimelised tegutsema siin on tegemist solidaarsusega, mis meil Euroopas on ju, äh, peab olemas olema, me peame oma riike kaitsma, aga selle järgi see välja ei näe, see näeb välja lihtsalt äh, diilina globaliseeruvas maailmas ja meie tulevik on järjest ebakindlam. Öeldakse, et äh, piiratakse stiimuleid inimkaubitsejate jaoks, aga me viime ju tagasi inimesi, kellel on õigus saada varjupaika, inimestele tuleb anda varjupaika, siin on tõesti väga paljusid valesid asju kirjas. meie riigid ei ole oma kohustusi täitnud, mida nad on vastu võtnud, ei tegelda ümberasustamisega, ei rahastata piisavalt ja ka Türgile antud lubadusi ei ole täidetud. me ei saa teid edasi usaldada, me ei saa usaldada nõukogu ja komisjoni, meil on tõesti vaja, et te reageeriksite. aitäh ja sõna saab härra Papadimuli. E aitäh. lugupeetud härra eesistujariigi minister, härra volinik, tegemist on ebademokraatliku režiimiga Türgis. see on Erdogani režiim ja tegelikult kakskümmend kaheksa liikmesriiki peaksid ellu viima need otsused, mille üle otsustati juba septembris vastavalt komisjoni ettepanekutele ja ka parlamendile avaldati survet niisuguste lahenduste poolt samamoodi eh, on nüüd aga tekkinud olukord, et Kreekast on kujunenud üks suur põgenikelaager ja see on tegelikult tõeline häbiplekk, häbiplekk kogu Euroopale. andke andeks, ei saa lahendada põgenike küsimust üle Kreeka pea. Euroopa peab eh, olema eh, põgenikele avatud ja nende suhtes korrektsem, Visegradi riigid kes rikuvad Euroopa, Euroopa liikmesriikide ühisotsuseid, neid tuleb karistada, neid tuleb karistada Euroopa Liidu lepingu mittetäitmise eest. meil on vaja suuremat Euroopa öö, äh, solidaarsust, nii palju on tehtud, nii palju on võetud vastu dokumenti, sõbralikult üksteisele õlale patsutatud, andke andeks tegudele ja nüüd kolleeg Valero. aitäh, väga palju on siin juba öeldud ja kriitika on olnud üsna ulatuslik nii minu roheliste fraktsioonikaaslaste kui ka teiste saadikute pool. ma tahaksin tegelikult teada, mida te üldse mõtlete, kui teie niisugustel Türgiga peetavatel läbirääkimistel kauplete meie Euroopa Liidu põhiõigustega ja eh, ignoreerite eh, Genfi konventsiooni ja selle lisasid. andke andeks, miks eh, on nii, et Türgi saab otsustada, kes tohib tulla Euroopa Liitu ja mitte. see esi, eksib varjapaigutaotluse õigluse vastu, see rikub inimeste õigust varjupaika taotleda, siin on väga palju küsimusi ja minu arvates see lepe ei anna neile vastuseid. seega on selle lepingu projekt väga halb projekt. me ei saa alustada mingit äh, lehmakauplemist kolmanda riigi, see tähendab antud juhul Türgiga, aitäh. ja nüüd kolleeg Hannemans, palun. kolleegid Euroopa Parlament oma Euroopa Liidu ideoloogias humanitaarprobleemid, põgenike probleemid, need ei puuduta kuidagi humanitaarküsimusi, ebaseaduslikku sisserännet, heaoluriiki, oma ideoloogilises skeemis olete te läbi rääkinud türklastega, olete selle kõik ühele poole saanud ja sidunud selle näiteks viisavabaduse küsimusega selleks, et kaheksakümmend miljonit türklast saaks tulla Euroopa Liitu, liigutasite edasi liitumiskõnelusi ja sidusite ka äh, selle rahaga, kolm pluss kolm miljardit on kuus, liberaalide fraktsiooni juht rääkis äh, teenuste sisseostmisest Äh, raha äh, jälgimisest, ta räägib sellest, te ise olete äh, segi ajanud oma väärtused ja jõudnud olukorda, kus väljapressimine ongi saanud normiks. see on muutunud õudusunenäoks, Euroopa Liidu piiripoliitika. me näeme ainult inimeste viha ja hirmu, see ei ole mitte Euroopa Liit, see on Euroopa mitteliit. me peame selle vihaga tegelema, me oleme nende inimeste hääled, meie oleme uued patrioodid, me oleme siin ja me ei saa midagi muud teha. austatud äh, proua Gerdini, palun. aitäh, aastal äh, kaks tuhat viisteist äh, saabus Euroopasse rohkem kui miljon inimest ja rohkem kui kolm tuhat seitsesada suri Vahemeres uppumise tagajärjel Gibraltari väinas. Eh, kahjuks poliitika on kogu aeg üks samm taga eh, muutuste tempot silmas pidades, eriti mis puudutab rändevoogusid ja sündmused, eh, mis, sündmusi, mis neid põhjustasid ja mis jätkuvalt seda põhjustavad. täna räägime me kokkuleppest, mida me selgelt, mis meile selgelt ei meeldi, me ei tea detaile, me teame seda alles pärast ülemkogu seitseteist, kaheksateist märts, aga meile see, mida me senini oleme kuulnud, küll ei meeldi on olnud erinevaid seisukohti, aga täna on meil mulje, et me oleme silmitsi kohustusliku sammuga, äh, arvestades seda erakorralist olukorda, aga meie ees on nüüd teistsugune Türgi, mitte see, kes äh, tahtis moderniseeruda, nüüd on meie läbirääkimiste laua taga teistsugune riik ja mõned nendest vigadest on ka meie omad. aga kui tohib, siis äh, ütleksin veel eh, midagi, millega ma rahul ei ole, oleme nüüd juba mõnda aega rääkinud eh, kokkuleppest eh, Egeuse merel, merevägede sinna saatmisest, miks me ei räägi ka Vahemere keskosast, Tuneesia ja Liibüa need teed, millega on seotud ISIS, me teame, et tegelikult inimkaubitsejad maksavad terroristidele ja see on üks nende suurematest sissetulekuallikatest. ma arvan, et me peame tegelema selle erakorralise olukorraga mitte ainult lühikeses perspektiivis. me peame tagama, et meil on ka ühtne pika perspektiivi ülevaade olukorrast, see on ainuke viis, kuidas me saame alla kirjutada kokkuleppele, mis ei näe välja kui allaandmine. proua Gardiini, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? härra Papadeos, palun aitäh lugupeetud kolleeg et olete nõus vastama kreeklased keda väga rängalt tabavad need järeleandmised mida euroopa liit on teinud kui me nüüd reageeriksime energilisemalt, mi-, mida te arvate, kuidas siis Euroopa Liit reageeriks? Te ütlete tõenäoliselt, et äh, tegemist on naise küsimusega, kuna Euroopa Liit ei tee tõenäoliselt üldse mida midagi, aga kas te arvate, et midagi on siiski võimalik teha? Guardi, eh, forse non ho capito bene võib-olla ei saanud ma teie küsimusest täielikult aru, aga kordan üle selle, mida ma juba ütlesin ja mis minu arvates puudutabki probleemi tuuma. peame tagama, et me suudaksime tegutseda Euroopana, liikmesriigid peavad hakkama lõpetama natsionalistlikult mõtlemise, sest et meil ei saa olla sellist reaktsiooni, millel oleks tõhus äh, Äh, tulemus, kui me oleme silmitsi nii palju erinevat, nii paljude erinevate fenome-, fenomenidega, mille osas äh, meil ei ole ühte nõu riikide vahel, aga võib-olla saab seda küsimust omavahel veel arutada. härra Weidenholzer, tänan. Need on väga komplekssed küsimused ja pole olemas neile lihtsaid ega lõplikke vahet, vastuseid. jah, on vaja Türgiga rääkida, ta on meie naaberriik, oluline naaberriik naabreid ei, on võimatu valida, ent on arukas omada naabriga häid suhteid. lugupidamine, ausus, usaldusväärsus, see kõik on oluline, kuid on terve rida lahtisi küsimusi, kuidas on lood õigusriiklusega, kui tõsiselt soovitakse võidelda korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu, milline on olukord inimõiguste, pressivabaduse, sõnavabadusega küsimus on ka selles, kas äh, meie naaber on valmis sõja oma territooriumil lõpetama ja aitama kaasa kurdi probleemi lahendamisele, meil ei ole selles osas selgeid vastuseid, jah, me peame naabriga tegema tõsist koostööd ka Kreeka huvides, kuid see kõik peab toimuma kooskõlas rahvusvahelise õigusega. ja mitte ju, mingil juhul ei tohi see olla sinisilmne suur aitäh, kolleeg Barkov, palun. tegelikult on э, see selline kokkulepe Türgiga, mis on täiesti enesetappelik, see on väga halb kokkulepe, sest äh, me ütleme Türgile lihtsalt, et võtame nad Euroopa Liitu vastu, nemad ütlevad, et äh, nad võtavad siis selle peale meie sisserändajad. Türgi kuulub Aasiasse, mitte Euroopasse, islamil ei ole midagi pistmist Euroopa kultuuri ja traditsioonidega mina olen ise ajakirjanik ja küsin enda käest, miks niimoodi, et mitte keegi ei öelnud Türgi peaministrile, et rünnak ajakirjanike vastu on rünnak humaansuse vastu. see on ähm, midagi sellist, mida me oleme näinud ka pooltotalitaarsetes riikides nagu Bulgaaria või Ungari. Erdogan on islamiriigi probleemi looja ja nüüd me vaatame tema suunas kui päästja suunas aga see viga läheb meile kalliks maksma. me ei kaitse oma välispiire, me maksame bandiitidele antud juhul ja nemad ainult hävitavad demokraatiat äh,. härra Depree, palun nagu enamus Euroopa kodanikke ei ole ma kunagi toetanud Türgi liitumist Euroopa Liiduga. ma, mulle ei meeldi see, kuidas kiirustatud korras äh, alates esimesest juulist äh, lastakse Türgi äh, kodanikke Euroopa Liidu territooriumile ilma viisata. ma ei usalda mitte mingil määral Erdogani, kelle suuruse hullustus ja brutaalsus on mitteaktsepteeritavad. ma arvan, et selle lepingu rakendamine põrkub ka vastu väga olulisi juriidilisi probleeme isegi kui äh, hind tundub mulle väga kõrge ja kui äh, Türgi tundub olevat šanta-, äh, tegevat šantažeerimisega, siiski ma toetan seda ja põhjuseks on see, et Euroopa Liit on juba väga haavatav ja ja kui olukord veelgi halvemaks muutub, siis suureneb ka kaos ja need, kes praegu on Kreekas, üritavad lihtsalt leida uusi äh, uusi äh, rändeteid ja meil ei ole mingisugust õigust muuta Kreekat äh, suureks pagulaslaagriks, kus äh, tohutult palju pagulasi elab väga halbades tingimustes. aitäh ja nüüd saab sõna härra Spinelli. aitäh. ma tahaksin meenutada president Tuski hiljuti öeldud sõnu ta ütles pagulastele kolmandal märtsil, ärge tulge Euroopasse, see ei anna teile midagi. eile ütles härra Tusk, et ebaregulaarse äh, rändeajad on möödas. üheksakümmend üks protsenti Kreekasse saabujatest põgenevad sõja eest ja nüüd me nimetame neid ebaregulaarseks pagulasteks see, niisugune lähenemine on lubanud, sellele on viidanud ka ÜRO põgenike ülemkomissar. Äh, lisaks sellele tuletage meelde äh, Türgi samme pressivabaduse vastu, äh, massilisi tapmisi Kurdistanis. põgenikud, kes ei saa nüüd enam tulla üle Kreeka, nad püüavad leida äh, endale teisi teid ja need rändeteed on palju ohtlikumad. kolleeg Sargentini, palun. Äh, härra juhataja, lugupeetud minister, peab äh, äh, olema üsna kummaline vaadata seda, mis toimub, et te olete olnud siin liige ja nüüd te olete seal ja kui te olek, olite liige, siis oleksite olnud liige, siis te räägiksite ja plaksutaksite sellele, mida rääkis härra Verhofstadt. Ähm, et see on häbiväärne, mida praegu tehti. aga nüüd on teil uus poliitiline liider Mark Rutte, Hollandi peaminister tema samuti ajab sama juttu, et me peame pagulasvooge vähendama nullini. Äh, ma küsin, et kas te soovite turvalisust pagulaste jaoks, kas te soovite seda saavutada või te soovite neid pagulasi väljaspool Euroopa Liitu hoida? ning teine küsimus. Türgi. seal on seos Süüriaga. kas ei tähenda seda, et tegelikult tuleb veelgi rohkem inimesi üle Egeuse mere. härra Roil, palun äh, härra juhataja, üks eelnev märkus, mul ei ole mingit äh, vajadus siin kritiseerida inimõiguse rikkumisi või äh, õigusriigi põhimõtete rikkumisi Türgis. ma olen ja olen alati olnud Euro äh, Türgi liitumise vastu, aga hoolimata sellest äh, on minu meelest see arutelu siin täna hirmutav, sest sellest ajast peale, kui me räägime pagulastest, on meil siin väga erinevad kaebused, aga me kaebame alati selle üle, mis läheb valesti Ungari ja müüre me arutasime, me kritiseerisime seda, seda, et austerlased lasevad pagulased lihtsalt läbi, mõned kritiseerisid Merkelit, me oleme, siin kõik kõnelejad on peamiselt tegelenud kritiseerimisega, ehkki minu arvates see mudel, mis meil praegu on, esmakordselt võiks olla mingigi mudel, mis tagab mingi edasiliikumise, hoolitseb selle eest, et pagulastel on turvaline juurdepääs, et pagulaste arv Euroopas on piiratud ne, nendega, keda, kellel on õigus asüüli saada. võib-olla me oleme siiski ka õigel teel, et me saame kontrolli alla inimkaubitsemise, et me vähemalt võtame neilt ära nõudluse loomulikult ei ole mingit sajaprotsendiliselt head lahendust, aga kui see tõesti õnnestub ellu viia nii, nagu seda on nüüd plaanitud, siis äh, tõesti võib see olla suureks võimaluseks. ma kasutaks meeleldi seda võimalust ja ma tänan ne-, neid nõukogus ja komisjonis, kes selle nimel on tööd teinud. kui me siin kritiseerime kõike seda, mis ei toimi, see on tõesti väga lihtne, aga kui me tõesti tahame sammu edasi teha, see ülemkogu kohtumine siiski tõi mingi ühise lahenduse. me kritiseerime seda, et kõik on egoistid, aga nüüd on kokkulepe olemas, aga see ei ole isegi lõpptulemusena valmis ja viisavabaduse puhul on mul ka küsimusi, aga minu jaoks tähendab see seda, et siin rohkem võimalusi, rohkem lootust ja ma ütleks äh, komisjonile, komisjonile ja teistele, et palun jätkake tööd, ma ei ütle seda mitte ainult äh, ülemkogu ja äh, ja äh, Türgi ja Hollandi eesistuja jaoks, vaid nad on tõesti väga palju aega äh, rais- äh, äh,, investeerinud selleks, et äh, edasi jõuda. see on hea äh, esimene samm, meil on vaja täiendavaid samme, ma olen optimistlik, hoolimata kõigist probleemidest, mida me Türgiga seoses näeme äh,, aga meil on vaja tõesti edasi liikuda. härra Roil, teile soovitakse esitada kolm sinise kaardi küsimust, te olete väga populaarne. härra Oflin, härra Franzulikin ja proua Grapini. härra Frunzuliga. aitäh, armas kolleeg. see kokkulepe Türgiga sisaldab minu arvates nii häid kui ka mitte nii häid osasid. nüüd me maksame kuus miljardit meie Euroopa Liidu maksumaksjate raha. kas te ei kuule mind? kas te kuulete, mida ma ütlen? sest te justkui žestikuleerisite. Te tõenäoliselt teate, et inimkaubitsejad ja teisedki leiavad teisi teid ja vahendeid, kuidas inimesi Euroopasse smugeldada. kas te ei nõustu sellega, et viimasel hetkel on Euroopal vaja eri, eraldi Euroopa kohust, mis tegeleb Euroopa piiride valvamisega. härra Roil, palun. okei okay domnule președinte stimate coleg ați arătat că. suur tänu härra president armas kolleeg te ütlesite et te olete rahul sellega mida komisjon teeb aga arvamuse küsitluse kohaselt ei mõista viiskümmend kaks protsenti euroopa inimestest euroopa poliitikat mis on teie arvates õige tee edasi millisest diilist te siin täpselt räägite? jah, see on samm edasi, ma ei öelnud, et see on täiuslik, teiseks, samm edasi seisneb äh, selles, et me hakkame sisserändajate arvu piir äh, äh,, piirama äh,, kolmandaks hakatakse pärssima nõudlust inimkaubitsejate järgi, see on edasi, samm edasi, see ei ole täiuslik, aga see on ikkagi samm edasi ja teed, mida äh, praegu Euroopa kasutab näiteks äh, tarade ehitamine, sellest on praegune lahendus parem. härra Roil, härra Flanagan soovib samuti teilt midagi küsida. Eh, äh, härra Roil ütleb, et see lahendus ei ole täiuslik, loomulikult miski ei ole täiuslik, raske on täiust saavutada. aga see, et me teeme, äh, sõlmime kokkuleppe inimesega, Ehm, riigijuhiga, kes räägib toetavalt Hitleri riigijuhtimisest ja selle riigi struktuurist, siis me peaksime üles näitama suuremat ambitsioonikust, selle asemel, et sõlmida kokkuleppeid sellise inimesega. kas te arvate, et see mind ei häiri? aga tuleb vahel leida me mingisuguseid uusi lahendusi, kas me peame siis lihtsalt öö, äh, öö, äh, laskma põgenikel siia tulla, paatidesse istuda, ei, meie ülesanne on konkreetselt aidata ja seetõttu tuleb vahel silm kinni pigistada. härra Fleckenstein. Äh, härra president, auväärsed kolleegid, härra Roil, teil oli mõneti õigus ka mina algselt lootsin, et äh, Tuski äh, juhtimisel ei teki meil kakskümmend kaheksa äh, erinevat muusikapala. aga midagi on siiski valesti. härra Verhofstadil ja teistel oli loomulikult õige, kui nad kritiseerisid. aga lo-, loomulikult tuleb üles näidata ka teatud pragmaatikat loodetavasti aga äh, lahendatakse ka lahtised küsimused äh, Türgiga suhetes. mis asi on, mis täpselt selles tegevuskavas äh, on, kes täpselt selle raha saab? on vajalik, et Türgiga seoses kritiseerime me ka konstruktiivselt ning ütleme selgelt, et me ootame, et Türgi valitsus lõpetab rünnakud omaenda äh, inimeste vastu. me ei tohi lasta jätta Türgi inimesi hätta, sest nad äh, loodavad meie peale. Nad soovivad suuremat vabadust ning seetõttu olen äh, ma ka nõus sellega, et uued peatükid avatakse. aga kui see, nende peatükkide hulgas ei ole ka kolmekümne neljas ja kolmekümne viies, siis mina sellist lahendust ei toeta. härra Kolmel suur tänu, härra president. kui ma mõtlen nüüd Türgi tippkohtumise peale, siis tuleb mul meelde järgmine tsitaat. kui keegi põhimõtteliselt on millegagi nõus, siis ta konkreetselt ei soovi midagi muuta ning seda me täpselt näemegi sest selles kokkuleppes ei ole mingisuguseid üksikasju, me ei tea, mis konkreetselt ette on pandud aga me peame olema konkreetsemad. me, meil ei ole vaja mitte e, üksikuid mosaiigitükikesi, vaid üldist kontseptsiooni, kus on kirjas ka see, kui palju e, põgenikke on Euroopa Liidu riigid valmis vastu võtma, see on võtmeküsimus. muidu me ei jõuagi mõistliku lahenduseni ma arvan, et abi andmine peab olema vabatahtlik, seetõttu peame me küsima Euroopa riikidelt, kui palju nad suudavad ja tahavad abi anda. igasugused muud lahendused on mõttetud ning ma arvan, et need õnnetud inimesed, kes põgenevad, on rohkem väärt. ka Euroopa kodanik konna, äh, kond on selgelt oma arvamuse välja öelnud. seega palun, me peame äh, võitlema tervikpaketi nimel suur tänu, äh, kolleeg Aali. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. mis puudutab Euroopa Liidu ja Türgi suhteid ja seda kokkulepet, siis peaksime me aru saama, et tegemist ei ole ajutise asjaga, vaid pikaajalise strateegilise otsusega. meie koostöö peaks olema selline, et me suudame veenda nii Türgit kui kodanikuühiskonda kui kõiki teisi, et meie koostöö on vastastikku kasulik praeguses äh, olukorras ähvardavad meid mitmed kriisid, need ähvardavad kogu maailma ja seetõttu on meil vaja teha väga tihedat ja sõbralikku koostööd teistega, et äh, nende väljakutsetega toime tulla. see tähendab seda, et me peame arvestama ka Türgi panusega pagulaskriisi lahendusse, see, see panus on meie jaoks äh, väga vajalik. meil on vaja Türgi koostööd tugevdada, see on meie huvides ja seetõttu ei ole mõtet mõelda ainult sellele, mida me oleme praegu lubanud või sellele rahastusele, millest me praegu räägime. meil on vaja rakendada ka Euroopa Liidu Türgi ühist tegevuskava selleks, et Euroopa Liidu välispiiri kaitsta. ja peale selle on meile väga oluline ka see, et me räägiksime sellest, millised on meie ühised äh, positsioonid, nii et me saaksime koos Türgiga koostööd teha. Euroopa Liit peab sellel ebaturvalisel ajal midagi ette võtma suur tänu, härra Ferreira. suur tänu. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud kolleegid. see, mis juhtus Euroopa Liidu Türgi tippkohtumisel ja see, mis juhtub järgmisel ülemkogu kohtumisel, tuletab meile tegelikult meelde Euroopa Liidu kõige süngemat äh, ajalugu praegu on tegemist draamaga, mis mõjutab miljoneid inimesi ning Euroopa Liit on otseselt ja kaudselt nende inimeste saatuse eest vastutav. Need inimesed põgenevad sõja, terrori ja vaesuse eest, aga Euroopa Liit äh, kasutab äh, NATO-t selleks, et äh, pagulasi ja majandusmigrante hirmutada ja siit minema peletada tegemist on moraalse probleemiga, eetilise probleemiga ja see nä probleem näitab meile selgelt, et Euroopa Liidus ei ole asjad korras. meil on äh, ksenofoobia, autoritaarsed äh, rühmitused, paremäärmuslased. Euroopa Liidu ees seisab väga suur kriis ja me riskime sellega, et ühel päeval lendab kogu meie projekt vastu taevast. siiski on väga palju pagulasi, kes endiselt valivad ohtlikud marsruudid ja meil on sadu tuhandeid inimesi, keda me nüüd sunnime leidma teisi marsruute, et ikkagi jõuda Euroopasse ja see tähendab seda, et me oleme ise ette näinud tulevased kriisid ja tulevase draama. ma ei tea, kas teie saate rahulikult magada, kui te millegi sellise eest vastutate? härra Potikohver. niinimetatud põgenikekriis on tõesti Euroopa ühtsuse kriis, Euroopa enesekindluse ja humaansuse kriis Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumine seitsmendal märtsil ei muutnud, ei toonud kriisi lahendusele lähemale. näiteks asepresident Dombrovskis näitas seda, kes ei suutnud üldse täpselt seda teemat kommenteerida ning Hollandi eesistuja esindaja öö, äh, öö, äh, käitus samuti räägitakse ainult äh, äh, ebaseaduslikest sisserändajatest. kui põgenikud on ainult ebaseaduslikud sisserändajad, siis on midagi valesti. ühtne Euroopa äh, lahendus, seda nõuavad kõik. seda soovib ka proua Merkel, aga Euroopa ei suuda võtta endale vastutust täita enda kohustusi, kaotab üle maailma oma usaldusväärsust ning see on ka euro-, seetõttu Euroopa kaotab ka oma moraalsed väärtused. suur tänu, kolleeg Kolbetš. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, kolleegid, äh, lugupeetud minister komisjoni asepresident on öelnud, et me teeme praegu poliitilise otsuse ja et meie valijad hindavad meid selle otsuse tagajärgede põhjal. nii see peakski olema, me peaksime teadma, mida valijad meist ja sellest otsusest arvavad. Euroopa Liidus on olnud mitu kriisi, majanduskriis, demograafiline kriis, finantskriis ja teised. meil on neli koma viis miljonit äh, alla kahekümne viie aastast isikut, kes on töötud ja lisaks on meil ka rändekriis ma arvan, et meil on mitmeid häid näiteid, mille abil me võime öelda, et tegelikult oleks meil olnud võimalik ka paremini toime tulla. näiteks majanduskriisi puhul on see nii. kui me mõtleme Euroopa poolaastale, siis tähtis on vaadata seda, millises olukorras riigid parasjagu on. näiteks Ungari, mis oli enne läbikukkumise äärel, on nüüd saavutanud paremad majandustulemused, on saavutanud majanduskasvu ja näiteks rahvusvahelise naistepäeva kohta võin öelda seda, et tegelikult ei ole Ungaris ka naiste ja meeste palgalõhe enam väga suureks probleemiks. nüüd aga peame me rääkima rändekriisist. ma arvan, et esmaspäeval sõlmitud kokkulepe ei ole täiuslik. samas ma nõustun härra Roiliga, ei ole mõtet kaevelda, vaid tuleb otsida lahendusi. seda peame me tegema. me peame tugevdama piirikontrolli me peame sulgema piirid ebaseaduslikele sisserändajatele, vajadusel peame ka ehitama tarad, sellest on rääkinud ka härra Veeber, kuid mõned küsimused on veel lahendamata. näiteks viisavabastusprogramm Türgiga. miks mitte rääkida ka Ukrainast? võib-olla lahendaksime selle probleemi hoopis äh, teisiti. praegu me räägime sellest, et ühe inimese saadame Türki tagasi ja ühe inimese saame sealt vastu, aga kus on garantiid, et me olemasolevat raha kasutame õigesti? meil ei ole vaja mingeid lühinägelikke lahendusi, meil on vaja pikaajalisi töötavaid lahendusi. arvan, et esmaspäevane kokkulepe on hea samm edasi, aitäh. Teile, proua Kulbelts, on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te soovite sellele vastata? enne kui ma selleks sõna annan, tahaksin ma rõhutada seda, et sinise kaardi voorus tohib esitada ainult küsimuse. Euroopa Parlamendis on palju isikuid, kes kuritarvitavad sinist kaarti ja peavad sinist kaarti näidates tegelikult terve kõne, aga tegelikult on sinine kaart mõeldud selleks, et eelkõnelejale saaksite esitada küsimuse. palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja. aitäh ka selle hoiatuse eest, kuigi te ei saanud ju teada, mida mina kavatsen öelda. mina tahaksin Euroopa Komisjoni asepresidendile esitada küsimuse, sest ta kuulub samasse parteisse kui härra Orban. härra Orban läks tippkohtumisele ja ütles, et Ungar, Ungari ei, Ungarit ei tohi pöörata liiga euroopalikuks, mida sellest arvata, mida see tähendab? kas see tähendab siis seda, et me peaksime valima Putini režiimi, kas meil on üldse selline valik? aitäh! juhataja tõesti hoiatas teid Te eh, tõstsite oma sinise kaardi enne, kui mina kõnelema hakkasin, järelikult te ei teadnud, mida ma ütlesin. Te oleksite pidanud kuulama, millest ma räägin ja siis esitama küsimuse, mis on seotud eh, minu kõnega. Te ei saa eh, ju küsida küsimust, mida te tegelikult tahaksite peaministrilt küsida minu käest. ma arvan, et esmaspäevane kokkulepe on esimene samm õiges suunas. ma arvan samuti, et Euroopa Liidu piiride kaitsmine on õige, et need piirid tuleb sulgeda. see on õige ning ma arvan ka seda, et selle asemel, et teha siin vastutustundetuid avaldusi, võiksime kõik valida ühtse suuna ja kaitsta Euroopat, muuhulgas Ungarit, see on meie kõigi huvides, see on valitsuse huvides ja ka teie isiklikes huvides. ma rääkisin viisavabastuse tingimustest ja viitasin aastale kaks tuhat kümme ning sellele, mismoodi Ungaris asjad olid enne aastat kaks tuhat kümme, mina küll ei tahaks, et asjad läheksid uuesti selliseks. kolleeg Piri, kõigepealt iseenesestmõistetavalt on Euroopa Liidul ja Türgil üksteist vaja, sest meil on vaja pagulaskriis lahendada see ei tähenda mitte ainult seda, et pagulasvoog tuleb peatada, vaid see tähendab seda, et need isikud, kes kaitset vajavad, selle kaitse saavad, majandusmigrandid saadetakse tagasi ning ähm, koormus jagatakse võrdselt, kuid esmaspäevane kokkulepe ei aita seda humanitaarkriisi, mis meil praegu on, lahendada kuidas saavad kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu äh, riigi liidrit tulla välja sellise plaaniga, et äh, seaduslikke rändeteid äh, lubatakse ainult siis, kui ülejäänud migrandid ikkagi jätkavad ebaseaduslikku rännet. see on vastuolus rahvusvahelise õigusega, see on ka moraalselt vastuvõetamatu Euroopa Liit on nüüd väga nõrgas positsioonis, sest äh, ta on öelnud, et Ankaraga peetakse ainult äh, ühepoolset dialoogi ja räägitakse ainult äh, sellest, kui palju migrante iga päev jõuab Kreeka saartele. kõigepealt migrandid ja nende arv ja alles siis inimõigused, see on väga ohtlik, see on väga ohtlik, eriti arvestades, et praegu ahistatakse Türgis ajakirjanikke ja piiratakse pressivabadust Türgis on ka kurdi vähemus, mis on sunnitud Äh, kagu-osas toimuva vägivalla tõttu oma kodudest põgenema. Euroopa Liit ei saa lihtsalt silma kinni pigistada ja mitte midagi öelda. mina arvan, et äh, meil oleks vaja ümber asustada kõige haavatavamad pagulased. see tähendaks ka seda, et me tõepoolest jagame koormust Türgi rahvaga, sest Türgi rahvas on üles näidanud väga suurt külalislahkust äh, põgenike vastu viimase viie aasta jooksul, aitäh! aitäh, kolleeg Pjotrovski! suur tänu! vaatamata sellele, et me Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumisest väga palju ootasime, ei äh, täitunud need ootused. Euroopa Liit äh, kukkus läbi, Türgi saab kehtestada oma tingimusi, kuid sellest hoolimata on Donald Tuskil õnnestunud midagi muuta sellega, et ta avalikult ütles, et ebaseaduslik sisseränne peab lõppema. härra Juncker ütles, et tippkohtumine õnnestus ning et see oli revolutsiooniline samm aga tegelikult kukkus Euroopa Liit täielikult läbi, see oli suur ebaõnnestumine. Euroopa Liit ei ole mitte milleski ühel nõul, me ei ole ka milleski kindlad. me tahame, et Türgi midagi teeks ja Türgi kasutab seda ära väljapressimiseks. pigem oleks, pigem on meil tegu sellise turutehinguga, kus räägitakse miljarditest eurodest ja viisavabast, vabadusest ning eh, tehing lõppes nii, et Türgi sai oma tahtmise ja Euroopa Liit oli sunnitud kõik lihtsalt alla neelama. Euroopa Liidu praegune eesistuja ütleb, et me peaksime eh, üks-ühe vastu programmi kiiresti käivitama. mina tahaksin küsida, et eh, kui te räägite sellistest vahetusprogrammidest, siis mis see Euroopale kaasa toob, kui palju siia tegelikult siis pagulasi jõuab? härra Vaigel. lugupeetud kolleegid me oleme olukorras, kus pagulaste, asüülitaotlejate ja migrantide arv on väga suur ning nende inimeste kannatused ei ole mitte ainult moraalseks probleemiks, selliseks probleemiks, mis peaks äratama meis kaastunnet, vaid see on palju suurem probleem. ma arvan, et me kõik tunneme kaasa, aga tegelikult on see ju ka poliitiline lakmustest. see on test, mis näitab, kas Euroopa suudab ühineda ja toimida tõhusalt. kui me jätame kõrvale oma süütunde, või aru saama, et me ikkagi vastutame Lähis-Ida tragöödia eest, siis peame me selgelt nägema, et Türgil on selle kriisi lahendamises võtmeroll. me ei saa nõustuda sellega, et totalitaarne režiim vahistab ajakirjanikke ning survestab meediat. aga samas peame me tunnistama, et Türgi on meile vajalik partner nii täna kui homme tegemist ei ole turutehinguga, tegemist on Euroopa Liidu tegelike huvidega ja Türgi on ähm, riik, mis loomulikult mõtleb omaenda huvidele. lihtsam oleks siis, kui Euroopa Liit oleks väga selgelt öelnud, mida ta Türgilt tahab, kui ta oleks seda öelnud juba varem. nüüd ähm, selle kriisi ajal on küllaltki halb ajahetk seda öelda. proua Abli Olusmann Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kokkulepe tähendab seda, et Türgi on Euroopa Liidule muutunud vajalikumaks ja et me oleme nõus tegelikult inimõigused ja põhivabadused maha müüma. see tähendab, et me müüme maha tuhanded inimesed, põhimõtteliselt kolm-neli tuhat eurot tükist pagulased on inimesed, kes peavad elama justkui vaakumis, nad ei tea, mis neist saab ja meie ka ei tea, mis neist saab. makstakse mingi raha, et keegi selle probleemi kuidagi lahendaks. pagulased viibivad pagula-, pagulaslaagrites, mõned neist saadetakse tagasi sõjatsoonidesse, nad elavad ebainimlikes tingimustes. meie maksame selle kinni ja Türgi teeb ära musta töö. Türgi kaitseb meie välispiiri, aga meie oleme selle eest nõus silma kinni pagast-, pigistama, kui Türgis tapetakse kurde või, ähm, või piiratakse ajakirjandusvabadust. see aga on vastuolus Genfi konventsiooni ja meie põhimõtetega. me ei saa süürlasi ja afgaane sundida Türki tagasi pöörduma, see on ju vastuolus kõikide rahvusvaheliste õigusaktidega, millega inimõigusi kaitstakse. ma loodan, et need inimesed, kes sellele leppele alla kirjutasid, ükskord annavad selle eest ka vastust. aitäh! mis puudutab äh, rändevoogu ja Türgi osalust, siis ma arvan, et Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe saab jõustuda ainult siis, kui kõik äh, osalised seda rakendavad. ma arvan, et see kokkulepe Türgiga on ka väga oluline osa meie plaanist. kahtlemata on sellel plaanil mitmeid tõsiseid puudusi, nagu härra Veber ka mainis, aga tegemist on ikkagi hea kavaga. me ei tohiks äh, keskenduda ainult rahale. me räägime siin sellest, kui palju on vaja maksta Türgile pagulaste aitamiseks, kahtlemata on see raha vajalik ja igati õigustatud. me peame ka meeles pidama, et äh, tegemist on ainult ühe osana plaanist. kui Lääne-Balkani rändetee suletakse, siis hakatakse teisi marsruute rohkem kasutama teiseks äh, tahaksime rääkida majandusest, sest Dombrovskis rääkis sellest samuti maailma majanduse olukord on väga oluline ja loomulikult peame me mõtlema sellele, mis üldiselt toimub, mis näiteks toimub Hiinas, aga kõige olulisem on see, et me mõtleksime Euroopa Liidu majandusele ja sellele, mille, milline on Euroopa Liidu nõudlus Euroopa Liidu siseselt, millised on meie investeeringud, meie vajadused ja võimalused, ainult nii on meil võimalik tagada oma majanduskasv ja oma öö, töökohtade kasv ja see, et Euroopa Liit üldiselt oleks konkurentsivõimeline me peame seetõttu kindlasti austama kõiki kokkulepitud reegleid, muuhulgas Euroopa poolaasta plaani ja volinikul on minu täielik toetus Euroopa poolaasta rakendamisel. lõpuks tahaksin rääkida veel ühest asjast, millest siin praegu ametlikult päevakavas punkti ei ole, ehk siis Ida-Ukraina olukorrast. Ida-Ukrainas äh, valitseb endiselt äh, kohutav olukord, inimeste elud on äh, ohus, see on väga ebastabiilne piirkond ja seetõttu me peaksime tegema rohkem ka selleks, et Ukrainat aidata ja peaksime proovima kuidagi ähm, läbi saada ka Venemaaga, sest Venemaa on oluline osa sellest äh, probleemist. ja proua Guillaume, suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, ma tahaksin rääkida Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppest ja sellest, kuidas aidata äh, Süüria pagulasi. Euroopa Liidu kokkulepe, Euroopa Liidu kokkulepet Türgiga tuleb vaadata teiste kokkulepete valguses ja kõigepealt tahaksime rääkida Lääne-Balkani rändeteest. kui see rändetee suletakse, siis liiguvad inimesed teistele rändeteedele ja kui me sulgeme Euroopa Liidu sisesed piirid, siis me teeme sellega lõpu Schengeni alale meil on kindlasti vaja teha koostööd Türgiga, see on äh, kindel, see on möödapääsmatu, aga sellest ei piisa, meil on vaja leida ka mingi kokkulepe Euroopa Liidu siseselt ja mingisugune lahendus Euroopa Liidu enda jaoks. Türgi on meie jaoks partner, aga meie koostöö ei tohi minna meile liiga kalliks maksma. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema ka koostööd, sellepärast et meil on solidaarsuspõhimõte palju on räägitud sellest, et Euroopa, palju on räägitud sellest üks-ühe vastu programmist, ehk siis need isikud, kes Türgist siia tulevad, tuleb ähm, ümber asustada, ehk siis üks üürlane saadetakse välja, teine tuuakse asemele. ja see tundub äh, mulle kummaline, äh, kummaline ja imelik äh, meetod, isegi kui see on seaduslik liikmesriigid peavad oma poliitikas ka austama kokkulepitud põhimõtteid ja peavad meeles pidama seda, mis Türgis praegu toimub, mismoodi ohustatakse haridussüsteemi ja ajakirjandust ning me peame olema kindlad, et me oma põhivabadusi ei sea löögi alla, aitäh. proua Merkelil oli õigus meil on vaja euroopalikku lahendust, aga mitte sellist, mida proua kantsler silmas pidas. Euroopa on koostöö lõpetanud, mitmed liikmesriigid on oma tegevusega näidanud, et Saksamaa on isoleeritud. sellega proua Merkel ei arvestanud, kui ta septembris üksi avas piirid ning avaldas seega survet ka Austriale. ja nüüd peab Türgi need ülesanded üle võtma, mille Angela Merkel on peale surnud. see ei ole seotud ei demokraatia ega tü-, Türgi, mis ei, ei kaitse demokraatiat, inimõi-, naiste õigusi või meediavabadust ning temaga koostöö tegemine on hämmastav. Saksamaa Äh, keda paljud nii kiidavad, äh, suunab nüüd oma sisemised probleemid Türgi kaela. siin ohverdatakse euroopalikud väärtused äh, selleks, et keegi teine tegeleks nende probleemidega, millega ise hakkama ei saada, sel-, nii pole Euroopal mingit tulevikku. quand il est arrivé au conseil européen mis puutub äh, Euroopa Ülemkogu, siis äh, Türgi peaminister ilmselt arvas, et ta kohtub Euroopa valitsusega. toimus äh, suur läbirääkimine ja tuli välja, et Euroopa valitsejad tegelikult ei ole suutelised olema ühel meelel. David Cameron näiteks arvab ju, et tema riik läheb Euroopa Liidust välja ja eh, sellest hoolimata peab ta läbirääkimisi Türgiga. tuleb arvesse võtta, millised on praegused asjaolud ja seda püütigi teha, aga milline oli siis tulemus? eurooplased tahavad kaitsta oma piiri. Nad tahavad tsentraliseerida asüülitaotlused, aga see ei õnnestunud. tegelikult ei ole meil mitte mingisugust reaalset arengut eh, isikute tagasivõtmise osas eurooplastel peab olema usutav välispoliitika selleks, et me saaksime Süüria konflikti lõpetada. kolm miljardit Türgi jaoks, aga on vaja ju aidata ka Jordaaniat ja Liibanoni ja seejärel uuesti üles ehitada Süüria. mul on häbi selle pärast, mille, mis kokku lepiti, mul on häbi selle plaani pärast, mis meil on, mul on häbi kodanike ees sellepärast, et Euroopa peab äh, täitma oma ajaloolist kohust see, mis esmaspäeval toimus, see oli ajalooline kohtumine. Honorable Rangel, vi prego. kolleeg Rangel, aga paluksin kõikidel kolleegidel kõneajast kinni pidada, sest kell üks peab meil algama hääletus. suur aitäh. tahan öelda, et praegu, kui me arutame seda teemat, on ametisse vannutatud just uus Portugali president ja ta on selgelt väljendanud, et peame kaitsma teatud väärtusi ja seda peame ka meie tegema põgenike puhul, nimelt kaitsma humanitaarväärtusi, ja seepärast me peame vastu võtma inimesi lähtudes humanitaarsest lähenemisviisist ja nõukogu ülemkogu kohtumiselt võis näha, et lõpuks nüüd kavatsetakse leida rahad, et abistada ka Kreekat, samuti NATO äh, aitab äh, kaasa piiride kontrollile. ja veelgi olulisem on see, et seitseteist, kaheksateist märts äh, ülemkogu kohtumisel lõpuks ometi algab äh, töö ka Euroopa Piiri- ja Rannavalveameti kallal. see on tõesti väga oluline Euroopa kaitse ja julgeoleku seisukohast. Petermanni sihtasutuse poolt läbi viidud uuringute kohaselt seitsekümmend üheksa protsenti eurooplastest toetab Euroopa Piiri- ja Rannavalve ameti loomist ja tarvis on ühist lähenemisviisi Euroopa varjupaiga küsimusele, mitte liikmesriikide kaupa. tarvis on ühist menetlust, mis hõlmab kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, mitte ainult paari-kolme. seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti inimestest kogu Euroopas soovivad sellist lähenemisviisi, isegi Visegradi riikides, kes on muidu tõrksemad isegi nendes riikides on see toetus kuuskümmend, seitsekümmend protsenti, nii et järgmisel ülemkogul ei ole mingit põhjust astuda suurt sammu edasi Euroopa väärtuste ja humaansuse kaitsmisel. kolleeg Toia, suur tänu. Euroopa on lõhestatud ja me räägime Türgiga läbi nõrkuse positsioonilt Euroopa Liitu saatub lainete kaupa põgenikke, aga seal on ka ajaloolised põhjused ja me ei saa seepärast vastutust oma õlult teistele lükata. on väga palju vastuolulisi küsimusi, eh, ümberpaigutamine ja palun nõukogul pöörata tähelepanu, mida ma ütlen, ümberpaigutamine on väga oluline. Eh, põgenike toomine pagulaslaagritest Türgis on võimalik üksnes siis, kui meil on ühine lähenemisviis, me peame kõik kandma oma vastutust. ja ütleksin Hollandi eesistuja esindajale, et on absoluutselt oluline meeles pidada, et paljud põgenikud on juba praegu siin ja neid ei saa tagasi saata Türgisse näiteks Kreekas on palju neid, kes on läbi elanud äh, kohutavaid kogemusi ja oleks šokeeriv neid tagasi saata, see tähendaks äh, põhimõtteliselt nende surma saatmist ja see ei ole aktsepteeritav. kolleeg Zahradil. suur tänu. Äh, paar sõna ülemkogu kohta. kõigepealt alustaksin positiivsest. on hea, et võime näha teatud pingutusi eh, eristamaks süürlasi teistest põgenikest ja mm, eristamaks eh, majandusmigrantidest neid, kes põgenevad tegelikult sõja eest et lõpuks ometi püütakse teha midagi nende jaoks, kes on Türgis ja et vältida kolme miljoni inimese tulekut Euroopasse. on hea, et nad äh, saaksid juurdepääsu Türgi tööturule, loomulikult see maksab Euroopale midagi, aga me peame tegema kõik endast oleneva, et need inimesed jääksid sinna ja ei tuleks massiliselt Euroopasse. aga nüüd halvad uudised äh, püütakse seda tehingut läbi viia nii-öelda üks-ühele ja tegemist on põhimõtteliselt mittetoimivate kvootide juurde tagasipöördumisega, see on vastuolus suveräänsusega, see on jällegi eh, ebaõnnestunud ümberpaigutamise püüe ja on vastuolus solidaarsuse ja ühiste lahendustega ja see ei ole aktsepteeritav. kolleeg Sommer. aitäh, härra president, kolleegid. meil on ühine Euroopa varjupaiga ja sisserännupoliitikas. probleem on aga selles, et paljud liikmesriigid ei ole valmis täitma Euroopa Liidu reegleid Nad ei pea kinni, kinni rahvusvahelisest õigusest, nad lihtsalt ignoreerivad seda ja seetõttu on meil põgenikega selline olukord, nii nagu ta on. ning nüüd siis see Türgiga sõlmitud äh, kokkulepe vahetada ja tagasi saata põgenikke see ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega, see on põrgulik kokkulepe, millise mulje jätab Euroopa Liit nüüd endast, väga õnnetu. selle õnnetu pildi maalisid need liikmesriigid, kes ei täitnud ühise varjupaigapoliitika reegleid. ma kõigepealt mainin siin Austriat, kes on põhjustanud terve sündmuste laviini see, seetõttu, et nad ei täitnud rahvusvahelist õigust. loomulikult nõuab Türgi ka vastuteeneid, ka meie teeksime nii. aga armsad sõbrad, mis see kolm lisamiljardit ära ei ole, jah, see tundub päris palju olevat, aga kui mõelda, kui palju me oleme Kreekale raha eraldanud, siis kuus miljardit pole midagi. ja kuus miljardit eurot on köömes, kui me mõtleme selle peale, et need põgenikud võivad nii või naa meieni jõuda. jah, me maksame selle eest, et põgenikud Euroopast eemale hoida, aga ka parem äh, populistid siin kojas äh, vaidlevad sellele vastu, nad on sundinud äh, ka paljusid Euroopa valitsusi vastupidiselt re-, reeglitele tegutseda, sema parem poolsed on äärmuslikud ning selle, nad panevad meid Euroopa üle piinlikkust tundma. meie siin parlamendis peame hoolitsema selle eest, et see kokkulepe Türgiga, mida me vajame, et see vastaks ka meie väärtustele. ilma meieta Euroopa Parlamendis ei saa viisarežiimi liberaliseerida ja tagada Türgi liitumist Euroopa Liiduga. meie ülesanne on siin tähtis, aitäh kolleeg Sippel. kuidas meie põgenikke kohtlema? jah, Euroopast väljaspool võib olla tõesti turvalisi kohti põgenikele, aga esmaspäevane tulemus jätab mulje, et Euroopa paneb uksed kinni P. põgenemisteed sulgetakse, põgenikud saadakse Türgisse tagasi Euroopa äh, äh, liikmesriigid on tekitanud olukorra, mida Türgi ära kasutavad. miks? sest äh, liikmesriikide poliitikud, parempoolsed, pigistavad silma kinni demokraatia, inimõiguste suhtes ning, ning põgenike suhtes järgmine tippkohtumine peab tooma tulemuse. selle tulemus peab olema humaanne põgenikepoliitika ning Euroopa Liit, mis peab kinni demokraatia ja inimõiguste kaitse põhimõtetest, aitäh. Roos Šuitsa, suur tänu. ajakirjanduses oleme näinud äh, positiivseid uudiseid, et Balkani marsruut äh, suletakse lõpuks ja minu riik on samuti sellel marsruudil, aga samas me peame andma endale aru, et tegemist on tohutu humanitaartragöödiaga ja ei ole põhjust äh, rõõmustamiseks. härra Tusk ütles, et äh, äh ei saa et põgenikud ei tohiks olla korjategijaid ja inimkaubitsejaid. me ei räägi aga arvudest, vaid eh, meestest, naistest, lastest ja ma ei saaks nimetada seda niivõrd eh, lepinguks, vaid eh, kokkuleppeks, mis vajab täpsemat sisustamist järgmisel ülemkogul. tegemist ei ole blankotšekiga me ju kõik teame, mis Türgis toimub. läbirääkimised, mis Türgil on Euroopa Liidu liikmeks saamise eesmärgiga, tuleks eristada sellest, mis on seotud põgenikekriisiga. tuleks pöörata näiteks erilist tähelepanu ajakirjandusprobleemidele. nõustun et ränne tuleks legaliseerida ja öö, äh, eraldada rohkem raha, me räägime nüüd kuuest miljardist, äh, mis äh, saadetakse Türgile. ma arvan, et tarvis oleks luua seadusliku sisserände võimalusi ja ma arvan, et äh, me liigume nüüd konkreetsete lahenduste suunas, kui me teeksime midagi muud, siis see ei oleks õige. Äh, siis Kreeka, me peame aitama Kreekat, Kreekast ei tohi kujuneda põgenike jaoks puur äh, ja tuleb aidata Kreekal välja tulla sellest olukorrast, millest ta on sattunud tänu oma geograafilisele asukohale. aitäh! meil on vaja leida meetodid selleks, et pagulaskriis lahendada. Euroopa Liidu liikmesriigid on selle eest vastutavad ja vastutav on ka Türgi. kohutav on see, et Türgi nüüd ähm, Erdogani isikus ähm, välja pressib. tegeldakse väljapressimisega ja ohverdatakse kõik need väärtused, millesse Euroopa äh, usub ja seda teeme me sellepärast, et Euroopa ei suuda enam funktsioneerida nende põhiväärtuste baasil, millele ta on ehitatud. me ei suuda neid väärtusi enam kaitsta. Euroopa solidaarsust ei ole juba ammu enam olemas, sellepärast et kõik kaitsevad ainult oma liikmesriigi huve igasugused tõkked äh, on äh, kaotatud, sajad tuhanded inimesed kaotavad Vahemeres elu, sellepärast et meie ei suuda seda probleemi lahendada, me ei suuda sellele läheneda ühtse perena meil on vaja siiski lähtuda Euroopa ühisprojekti ideest kui me seda ei tee, siis anname me euroskeptikule, skeptikutele ainult hoogu juurde. me oleme otsustanud, et me võtame vastu kõik pagulased, kes tulevad siia seaduslikku rändeteed pidi, aga ülejäänutele määrame me ebaseadusliku eh, kohtlemise lihtsalt selle eest, et nad on inimkaubitsejate ohvrid, aitäh! to προσφυγικό δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα pagulasprobleem ei ole ainult Euroopa probleem, tegemist on rahvusvahelise probleemiga. kahtlemata on vaja leida euroopalik lahendus, kuid mitte ainult, vaja on ka rahvusvahelise üldsuse lahendust ja seda ÜRO egiidi all. me oleme kriisile reageerinud liiga aeglaselt ja me ei ole selleks olnud piisavalt valmis meil on vaja rohkem Euroopat ja paremat Euroopat, meil on vaja süvendada oma institutsioonide tegevust ning ähm, rakendada poliitilist lahendust. loomulikult on oluline ka koostöö Türgiga, kuid Türgile ei või anda lihtsalt äh, blankotšekki ning lubada neil teha ükskõik äh, mida. praegu tegeleb Türgi väljapressimisega. meil on vaja sellist partnerlussuhet äh, Türgiga, mis võtaks arvesse kõiki sektoreid ja mis ei seaks ühte poolt selgelt sõltuvusse teisest. paljud kolleegid on rääkinud Euroopa Liidu piiride küsimusest aga mitte keegi ei räägi mereõigusest. just nimelt eh, mereõiguse konventsioon on selline, mille on ratifitseerinud eh, kõik, eh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga mitte Türgi. see ratifitseeriti aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks. me oleme rääkinud väga palju ka Schengeni reeglitest ja sellest, mida peaksid tegema Schengeni riigid mida peaksime me tegema siis, kui riigid keelduvad rakendamast Euroopa Liidu õigust ja rahvusvahelist õigust? meil on tarvis tugevdada Schengeni lepet ja see on iseenesest Euroopa Liidu otsuste hulgas väga positiivne, meil on vaja tugevdada Schengeni lepet ja aidata Kreekat. praegu on see, mis toimub Euroopa Liidu piiride taga, ebainimlik ja seetõttu jääme me ootama, mida otsustab nõukogu seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal märtsil. teada on, et kõige raskem on kokku leppida üksikasjades, nagu ütles ka proua Merkel ja härra Juncker, aitäh! kolleeg Garcia Perez. suur tänu! nädal tagasi kuulsime, kuidas härra Tusk ütles äh, migrantidele, et nad ei tohiks enam Euroopasse tulla. nüüd mõistame aga seda ähvardavat ohtu. me ei ole suutnud toime tulla selle kriisiga kuude jooksul ja me oleme lasknud inimõigusi rikkuda, me oleme kohelnud inimesi kui objekte, kui kaupa ja oleme võimaldanud Türgi ära osta miljonite eurodega. oleme näinud kohutavaid pilte, kuidas lapsed saavad hukka meie randadel, Äh, kuidas on kasvatatud äh, pisargaasi naiste laste vastu. ja ülemkogu lahendus on lihtsalt saata need inimesed tagasi Türki. see on šokeeriv, see on lubamatu, me peaksime valjalt välja ütlema, et seda süsteemi tuleb muuta, tuleb mõelda inimestele ja Euroopale tuleb tagasi anda väärikus, mis tal veel jäänud on. härra Kelly suur tänu. Ähm, kuulates seda arutelu, on mul tekkinud mõte, et kui Euroopa Liitu ei eksisteeriks, siis mis saaks migrantidest, kas üksikud riigid püüaksid sõlmida kokkuleppeid Türgiga, kas ÜRO öö, äh, oma äh, jututubades pakuks kuus miljardit eurot, ma arvan, et vastus on teada nii et Euroopa Liidule tuleb anda au selle eest, et äh, nad püüavad lahendada probleemi, mida nad ise ei ole tekitanud äh, ja soovitakse toetada inimesi. on räägitud nii-öelda üks-ühele kokkuleppest ja kritiseeritud seda, aga vähemalt äh, tegemist on jõupingutusega olukorda lahendada. üks-ühele ei tähenda samaväärne, samaväärse vastu. see on, küsimus on, kas äh, seaduslik, vastandina ebaseaduslik, ohtlik, vastandina ohutu ja sellega tuleb arvestada. ma olen kindel, et seitsmeteistkümnendal märtsil, mis on Iiri rahvuspüha, püha Patricku päev, kes ise oli migrant ja oli ja tuli Iirimaale, võib-olla tema inspireerib Euroopa juhte sellel päeval leidma head lahendust. ja tahaksin puudutada ka seda, et on vajalik meie piirid muuta ootuseks. Euroopa Liidus ei saa olla vaba liikumist, kui meie äh, piirid nii rahuajal kui sõja ajal oleksid kindlalt kaitstud. ja samuti tuleb vaadata kvootide küsimust. kui liikmesriigid ütlevad, et äh, on maksimumvarm, mida nad saavad või on nõus vastu võtma, siis see dikteeribki meie tegevuse äh, me peame olema praktilised, me soovime aidata, vähemalt me liigume õiges suunas ja tõesti on küsimus, milline oleks see kriis siis, kui Euroopa Liitu ei oleks? suur aitäh, kallid kolleegid, me oleme ajast väga maha jäänud ja seepärast ma enam sinise kaardi küsimusi lubada ei saa, vabandan selle pärast ja palun kõikidel rangelt kinni pidada kõneajast seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal märtsil toimub äh, uus kohtumine ja siis äh, peame me selgeks tegema, et äh, Euroopa Liit ei saa Türgist sõltuda ega ka vastupidi. me peame võtma vastutuse ja me peame seda tegema väga selgelt. me peame ütlema, et pagulaste jaoks on vaja lahendust ja see lahendus ei saa olla ju ainult selline, et nad saadetakse kindlasti tagasi Türki. siiamaani on aga räägitud just sellisest lahendusest härra Dombrovskis ütles äh, üleeilsel kohtumisel, et äh, me peame mõtlema ka sellele, milline on Euroopa Liidu majandus. meil on vaja tõepoolest mõelda ka kärbe, kärpepoliitikale ja sellele, et äh, kui me pagulasi aitame, siis tuleb mõelda pagulaste äh, inimväärikusele ja sellele, et kui me inimesed oleme Euroopa Liitu juba lubanud, siis tuleb nende eest ka kuidagi hoolitseda ning seda kärpeajastul. see tähendab seda, et Euroopa Liidu jaoks on see kriis äh, ühest küljest majanduslik, see on seotud ka rahastamisega, aga teisest küljest peame me mõelda, mõtlema sellele, kuidas olla solidaarsed, me peame neid meetmeid solidaarselt rahastama, aitäh. kirja Proedre härra Kristoforu. aitäh, härra president. ma olen veendunud, et meie Euroopa Parlament, mis esindab Euroopa inimesi, peab väljendama ennast väga selgelt nii Türgi kui põgenike temaatikas põgenike probleem ei ole eh, seotud ainult Euroopa või selle liikmesriikidega, see on rahvusvaheline küsimus. ka teised riigid peavad Euroopa Liitu toetama lahenduse leidmisel. mis puudutab euroskeptikuid ja inimkaubitsejaid, siis ma olen veendunud, et Euroopa Liit suudab leida lahenduse. nüüd Türgi mida on Türgi põgenike probleemi eh, puhul senini teinud. minu arvates on Türgi osa probleemist, sest nende öö, eh, öö, eh, nad, nad on samuti siin silma kinni pigistanud, põgenikud soovivad Kreekasse, nad soovivad Balkani kaudu edasi liikuda, sest nad ei soovi Türgisse jääda. ja seetõttu peab Euroopa Liit Türgiga koostööd tegema. sest praegusel hetkel on Türgi omaenda huvisid kaitstes Euroopa Liidule vastu töötanud. Türgi ei saa praegusel hetkel nõuda, et minnakse edasi liitumisläbirääkimistega ja avatakse uued peatükid me ei saa äh, sellele survele alluda. kui ähm, Türgi kokkuleppeid ei täida ka Ankara protokolli ja, ja ei tunnusta Küprost, siis ei ole Türgi usaldusväärne partner. härra Niedermüller. suur tänu, härra president. esmaspäev näitas, kui keeruline on olukord seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal märtsil tuleb leida lahendus, see aga saab olema väga raske. loomulikult peame me Türgit aitama, aga praegusel hetkel ei ole olukord öö, jätkusuutlik. meil ei ole poliitilist julgust, see on võib-olla peamine puudujääk. rahvusriigid põhimõtteliselt üritavad suruda läbi omaenda huvisid, selle asemel, et leida euroopalik lahendus Euroopa Liit ei saa mitte midagi teha. ja nii ei suuda me leida ka ühist lahendust. on olemas ainult üks õige lahendus, kõik jagavad koormat, kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki, meil on vaja euroopalikku süsteemi, nii ei saa, et igaüks tegutseb omapäi. nii ei jõua mitte kuskile, aitäh. härra Kelam tuhat tänu, härra president. esmaspäevane tippkohtumine oli parim kehvadest lahendutest. meil on vaja öö, äh, öö, äh, vähendada põgenikevoogusid ning neutraliseerida äh, inimkaubitsejaid, kes sageli teevad koostööd ka terroristidega, aga sellest ei piisa ülemkogu peab keskenduma ka Süürias turvaliste piirkondade loomisega. see on tervitatav sõnum teie poolt, proua minister. teiseks, meil on vaja tõhusalt kaitsta Euroopa Liidu välispiire, see ei peaks olema mitte ainult prioriteet, vaid seda tuleb tegelikult ka saavutada. see on seotud raha ja koostööga. samamoodi leian ma, et me peaksime ette valmistama äh, Euroopa Liidu ühist äh, kirdepiiride kaitset. Venemaal on öö, äh, miljoneid potentsiaalseid põgenikke ning Soome näide äh, on, on tõestanud, et Venemaa võib hakata Euroopa Liidu tegevust õõnestama. järgmiseks, teie eelkäija, proua minister, täitis oma lubadused detsembriks ning me loodame, et Holland eesistujana tegutseb samuti tõhusalt. ning äh, nagu me näeme, isegi meie koda äh, on patiseisus, kui me räägime äh, lennureisijate andmete kaitsest seda üldise andmekaitse kontekstis. palun, proua minister, kiirustage. proua Jõutova. suur tänu. väidetakse, et ebaseaduslik sisseränne lõpeb, aga sellega üritatakse ainult rahustada Euroopa inimesi. kokkulepe Türgiga ei vähenda rändesurvet ma ei tea, milline saab olema ülemkogu tulemus, aga samal ajal paljud inimesed kannatavad ja paljud põgenikud seisavad kinniste uste taga. meie praegune lähenemine ei ole produktiivne. kuidas see üks-ühe vastu skeem peaks täpselt toimima? millised on tagatised, et Türgi vähendab rändesurvet, kui Türgis on terve paralleelmajandusharu, mis teenib selle pealt? Nendele küsimustele tuleb vastata. härra Levandovski sellel nädalal jõudsid lõpuks meieni põgenike küsimuses ja majandusküsimustes paremad uudised. pärast kuid halbu uudiseid, mis tekitasid lootusetuse olukorra ning mis õõnestasid meie usaldusväärsust ning aitasid kaasa populistidele. tõsi ta on, et meie rändepoliitika on langenud väärate ähvarduste ohvriks. kõigepealt olid meil probleeme idapiiril siis äh, väideti, et äh, äh, Lampeduusast pärinev oht ei ole nii suur, kui ta tegelikult oli ning inimkaubandus muutus üheks suurimaks kahekümne esimese sajandi majandusharuks. siis kogunesid väga paljud inimesed põgenikelaagritesse Türgis ja Jordaanias väga hea, et meil lõpuks näeme euroopaliku lahenduse algust rändeprobleemile, tänu sellele saame me päästa ka Schengeni ala. väga hea, et meie koostöö, raske koostöö Türgiga on nüüd konkreetsem ning me aitame nüüd ka Kreekat. me peame leidma ka poliitilise lahenduse olukorrale Süürias, Tusk on öelnud, et ebaseadusliku ränd-, ebaseaduslik ränne Euroopasse on nüüd lõppenud, loodetavasti on tal õigus, sest see läks meile kõigile kalliks maksma. kuule, kui heli. suur tänu. Euroopa põgenikesüsteem on kriisis. me oleme sel esmaspäevasest tippkohtumisest rääkinud juba kolm ja pool tundi, keegi meist seal kohal ei olnud ei olnud kohal seal komisjoni esindaja, isegi meie koosoleku juhataja ei olnud seal kohal, seega me ei saa täpselt hinnata seda, mis seal juhtus. seega vahel on alternatiivsed infoallikad isegi kasulikumad, sest meie siin kojas piisavat infot küll ei saa vähemalt härra Juncker peaks olema olnud kohal. vähemalt keegi, kes seal tippkohtumisel oli, oleks pidanud siin olema. siin ju on öeldud, et Euroopa Liit on pärast teist maailmasõda kõige suuremas kriisis, me peame vaatama tulevikku ning äh, leidma tõsiseltvõetava lahenduse. kolleeg Valenciano. Eh, suur tänu tahaksin öelda, et on väga kahetsusväärne, et presidendid Tusk ja Juncker siia tulla ei saanud. see on väga kahetsusväärne. võttes arvesse ka, et väga paljud siin kõnelenud saadikud leiavad, et Euroopa Liit ei täida oma kohustusi. kokku, kokkulepe, mis järk-järgult on meienigi imbunud kuigi nõukogu ei soovinud üksikasju meile avaldada, on õiguslikult ka väga kahtlane. kindlasti on ta väga kahtlane eetika ja moraali seisukohast. meil on siin nüüd tekst, kus ei mainita üksikisikute ja inimõigusi. kuidas te sellise asja kahe silma vahele jätsite? on hädavajalik, et nõukogu ja komisjon ning parlament ise siin kojas ütlevad otse välja, et nad hoolivad inimestest, üksikisikute õigustest. et Euroopa on teistsugune kui see, millest räägiti Euroopa Nõukogus. härra president, nõukogus keskenduti rändele ning konkurentsivõime ning tõstmisele ning majanduse kasvatamisele. oluline on mitte panna valet diagnoosi, diagnoos on väga selge migratsioon ei tekitanud Euroopa kriisi, vaid äh, majanduslik ja sotsiaalne aneemia Euroopa Liidus. seda probleemi oleks saanud lahendada koostöö ja solidaarsusega, mistõttu oleks jäänud alles ka Euroopa projekti hing. Euroopa Komisjon saadab liikmesriikidele soovitusi, eriti nendele riikidele, kes kannatasid asümmeetriliste šokkide tõttu väga äh, eriti palju aga need äh, soovitused ei ole jätkusuutlikud, keskendutakse küll haridusele, teadusele, väärtuste ahela parandamisele, makromajandusliku tasakaalu nihke eemaldamisele ja nii edasi, aga siis soovitatakse pimedaid kärpeid. Äh, äh, riigieelarves, mis mängib kriitilist rolli nende muutuste läbiviimisel. meil on vaja uut visiooni ning Euroopa liidrid peavad tõesti äh, öö, oma kohuseid täitma. härra Sand, ma loodan, et öö, kokkulepe Türgiga öö, toob kaasa ka konkreetseid lahendusi, sest paremat öö, meil praegu ei ole. Euroopa Liidu liikmesriigid öö, tegutsevad kõik omaette ning ei täida oma kohustusi praegune olukorra segasus ei aita lahenduse leidmisele kaasa. Euroopa Liit on valmis eraldama raha, takistamaks põgenike siia jõudmist ning otsib ka stiimuleid selleks, et põgenikke lahkuma sundida. Türgi soovib äh, liituda Euroopa Liiduga, aga samas ta ei ole täitnud äh, vastavaid tingimusi Nad võitlevad kurdi separatismi vastu ning valitsus on järjest autoritaarsem. Euroopa Liit on lõhenenud, aga meil on vaja ühist rinnet. ma arvan, et me peame asju nimetama õige nimega äh, ning ainult siis saame me lahendada erimeelsused kahe poole vahel. härra Pikula. suur tänu, pärast kuut aastat äh, sõda on põgenikekriis muutunud kõige suuremaks Euroopa kriisiks pärast teist maailmasõda ning see ohustab terve Euroopa Liidu toimimist. hea on see, et läbirääkimised on muutunud konkreetsemaks, sest nüüd on meil ka mingisugune kava rändekriisi lahendamiseks, ma tervitan teatud osasid sellest kokkuleppest, eriti inimkaubanduse vastast võitlust, aga see selle kokkuleppe tõttu ei tohi hakata teatud huvigrupid äh, olukorda ära kasutama. inimõiguste olukord Türgis halveneb päev-päevalt kiiresti. see niinimetatud Balkani rändetee nüüd suletakse, inimese taga on Mal-, äh, Makedoonia piiri taga kinni. ning Euroopa Liidu piirid on väga suure surve all ning ehitatakse uusi tarasid. proua Kill, suur tänu, härra president, äh, proua minister, järjekordne tippkohtumine, aga kriisi lahendamisele lähemal me ei ole. meil on vaja mingit konkreetset lahendust selle asemel, et tegeleda konkreetsete probleemidega, mis, millega seisavad silmitsi Kreeka ja teised äh, piiririigid, suuname me probleemi lahenduse Türgile. minu peamine mure seisneb selles, millist hinda me maksame, mitte eurodes, vaid selles, et me öö, äh, ütleme lahti öö, äh, oma väärtustest kiire poliitilise lahenduse nimel. me pigistame silma kinni öö, meediavabaduse rünnakute suhtes Türgi võimude poolt ning me ei tohi ignoreerida ka seda, et Türgi armee karistab ähm, Kagu-Türgi inimesi kollektiivselt. PKK ja Türgi armee vaheline relvarahu peab koheselt kehtima hakkama. vaba äh, reisimise ning äh, liitumisläbirääkimiste lubamine õõnestab meie usaldusväärsust ka äh, rahvusvahelisel areenil selle usaldusväärsuse tõttu on Euroopa Liit suutnud palju kaasa aidata äh, demokraatia levitamisele ka meie naabruskonnas. härra Grammatikakis. austatud kolleegid me oleme kuulnud ainult ilusaid sõnu põgenikekriiside kohta, konkreetseid lahendusi aga mitte meil on vaja äh, siin loomulikult teha koostööd ka Türgiga. senini aga Türgi pole kokkulepetest kinni pidanud ning esitab lihtsalt uusi nõudmisi. nagu idamaisel basaaril. seal äh, turul aga kaubeldakse inimeludega kuidas äh, saab Euroopa Liit sellele vastata, kui ta soovib endale kindlaks jääda? kõigepealt peab Euroopa Liit täitma omaendale võetud kohustused põgenikekriisi puhul. minu arvates on olukord Kreekas selgelt näidanud, kui tõsine see katastroof on. Türgi-poolne kohustuste täitmine on öö, eeltingimus edasiste kokkulepete sõlmimiseks ma tahaksin tsiteerida Jean-Paul Sartre't kui me oma silmi lahti ei hoia selleks, et näha, milline on reaalsus, siis äh, lõpetame pisarates. aitäh, härra president, täna oli hea päev, ütles eile Angela Merkel. pärast seda, kui ta Erdogani režiimiga oli läbi rääkinud see oli tegelikult hea päev Türgi kauplejatele Türgi basaaril, see oli hea päev inimkaubitsejatele. üks vahetatakse ühe vastu. kui kümme inimest püütakse Vahemerel kinni, saadetakse nad tagasi tür-, ning võetakse Türgist kümme süürlast vastu. see on ju selge kauplemine inimeludega ning äh, seeläbi kahjustatakse inimõigusi. ning Merkel ja Rute surusid selle öö, äh, lahenduse nõukogus läbi, Orb-, Orban küll ähvardas vetoga, aga mingisugust uut lahendust ikkagi ei leitud, seetõttu ei olnud eile üldse hea päev, unustati inimõigused, minu Euroopas äh, räägitakse läbi vastutustundlikult, mitte nii, nagu härra Orban härra Andrulakis. Euroopa Parlamendis ja nõukogus on liikmesriikide esindajad ning nad kõik üritavad lahendada seda üüratud põgenikekriisi. aga kõige tähtsam on siin, millist rolli mängivad tõukefondide rahad liikmesriikide jaoks, seda aga lahenduse puhul arvesse ei võta see kokkulepe Türgiga ei ole ellu rakendatav. ei võeta arvesse näiteks Erdogani tegevust Süürias ja seal piirkonnas üldse, ei võeta arvesse inimõiguste olukorda. ning unustatakse see, kuidas meie poliitiline ja õiguslik kultuur Euroopas võiks ellu jääda meil on niigi äh, majanduslikult äh, raske olukord, aga nüüd jõuavad meieni ka sajad tuhanded põgenikud. Äh, me ei peaks ainult rääkima, vaid ka tegelikult igapäevaselt näitama üles solidaarsust. nüüd vaba mikrofon. palun pidage kinni oma kõneajast. kolleeg Soitrova. Vážený pane komisaři, vážená paní ministr-. volinik, minister on hea kuulda, et sel aastal võib Euroopa Liit oodata vaid väikest põgeniku arvu kasvu. samuti tuleks mõista, et tarvis on suuremat majanduskasvu ja liikmesriigid peaksid võtma rohkem meetmeid majanduskasvu tekitamiseks. Türgiga tegelemisel ei ole antud lahendus ainuke, on ka teisi lahendusi, millele tuleks keskenduda, rahu Lähis-Idas, oma välispiiride kaitsmine ja kui otsustatakse, kuidas jagada kolm miljardit Türgile, siis äh, peaks olema ka selge, et kuidas täpselt neid rahasid kasutatakse ja me ei või, meil peaks olema kontroll selle üle üks-ühe vastu vahetus äh, on äh, katse äh, takistada ebaseaduslikku rännet. järgmine kolleeg. Türgi on osa lahendusest, aga suures osas ka probleemi allikas. tekitades vägivaldset konflikti oma lõunapoolsetes osades ja Süürias, Iraagis ja ülemkogu on seda toetanud ja allunud Erdogani väljapressimisele Euroopal on õiguslikud ja moraalsed kohustused äh, põgenike suhtes, selle asemel äh, parseldatakse see maha ja pööratakse pigistakse silm kinni Kopenhaageni kriteeriumite ees ja mm, Erdogani poliitika suhtes, Türgi kodanike ja ajakirjanduse suhtes, eriti Türgi kurdide vastu ja türklaste vastu Süürias, kes on äh, võidelnud Daeshi ja teiste terroristlike rühmituste vastu see turg üks-ühe vastu eh, on ilmselgelt eh, mitte tagasisaatmise põhimõtte rikkumine. Eh, kui ei tegutseta nende liikmesriikide distsiplineerimiseks ja sunnitakse inimese loomulikule kohtlemisele, siis see on häbiväärne kolleeg Tomasitš. suur aitäh! ma olen algusest peale öelnud, et äh, see probleem tuleb lahendada allikas ehk siis Süürias, Iraagis ja äh, tuleb äh, sõlmida kokkulepped rahvusvaheliste partneritega. praegune kokkulepe Türgiga oleks samm õiges suunas, kui Türgi oleks partner, keda saab usaldada. Türgi on võtnud vastu suure arvu Süüria põgenikke, selle eest tuleb teda tunnustada, aga Ankara on kasutanud seda kriisi ära omaenda äh, poliitiliseks väljapressimiseks ja oma geopoliitiliste huvide edendamiseks. Äh, probleem äh, ei ole sugugi väike ja kasvab järjest võib vaid loota, et ameeriklased ja venelased on sama motiveeritud seda probleemi lahendama nagu meie on saabunud hetk, et Euroopa riigid lahendaksid selle probleemi koordineeritult, näiteks tegid üles juhi rolli. suur tänu, kolleeg Jakovtšets. suur tänu. see kokkulepe on iseenesest hea, see on parem kui anarhia, mida me oleme näinud äh, viimastel kuudel ja aastatel me teame, mis toimub Balkani marsruudil, me oleme näinud, äh, kuidas kõik käituvad sellel marsruudil, mõned riigid, kes ei ole liidu liikmed, Makedoonia ja Serbia näiteks on teinud rohkem kui Euroopa Liidu liikmesriigid, mõned riigid äh, panevad üles okastraadist aedu, äh, ma kutsun üles neid maha võtma kui Balkani marsruut nüüd tõesti kontrolli all on, on häbiväärne see, mida me oleme näinud viimaste kuude jooksul, eriti Horvaatia, Sloveenia piiril eh, tuleb okastraat maha võtta. Eh, dramaatiline olukord on ka Kreeka-Makedoonia piiril ja me peame aitama nii Kreekat kui ka Makedooniat. aitäh, järgmine kolleeg. Rodriguez. suur tänu, minister. järgmisel nädalal Põllumajandusnõukogul, kui räägitakse tööhõivest, palun rääkige ka Euroopa põllumajanduse kriisist. see kriis äh, praegu Äh, on tabanud äh, puu- ja köögivilja, sealiha ja piimaturgu väga tugevalt. volinik Hogani äh, suutlikkus kriisi mõjutada on nõrk, see näitab tema poliitika nõrkust, nii et palun järgmisel nõukogul tulge tagasi maa peale ja avage uksed tootmiste reguleerimisele piimaturul, see lõpetab äh, töökohtade hävitamise. Äh, ka olemasolevad töökohad järjest kaovad, nii et palun arvestage sellega, arvestage piimaturu vajutustega señor äh, presidente señora hennis plasschaert señor comisario suur tänu. Türgi on probleem, aga mitte probleem, mida me täna peame arutama, probleemiks on Euroopa, Euroopa ei saa olla lihtsalt äh, liikmesriikide huvide summa. Äh, ja nõukogu, ülemkogu tegutseb valitsustevahelise organina, on jätnud tahaplaanile kõik Euroopa Liidu huvid ja tehakse ja Türgi rikub rahvusvahelist õigust ja ning Euroopast tehakse lihtsalt kindlust, pannakse püsti müüre ja tarasid äh, meil on äh, kahekümne üheksas liikmesriik, milleks on Euroopa ja me peame panema veto sellisele protsessile. me peame tegema koostööd kodanikena selleks, et äh, luua tugev ja solidaarne Euroopa, mida te praegu lihtsalt maha müüte. suur tänu, volinik Haan, palun suur tänu, härra president, proua minister, suur tänu selle arutelu eest, eriti tahaksin tänada neid daame ja härrasid, kes terve arutelu jooksul siin viibisid. jah, paljud teist ütlesid, et meil on vaja poliitilist lahendust Süürias, meil on vaja üldist maa, ülemaailmset lahendust põgeniku, põgenikekriisile, meil on vaja ka jätkusuutlikku välispiiride kaitset, aga me peame ka reaalsusele silma vaatama, ehk siis meil on vaja ka lähema perspektiivi lahendusi. ja selleks on meil vaja toimivat kokkulepet Türgiga. esmaspäev oli siin oluline samm selle jätkusuutliku kokkuleppe suunas. minu arvates näitas see, et ainult euroopalik lahendus on võimalik. selle eh, la-, lahenduse peavad kõik heaks kiitma ning ka ellu rakendama. üksinda tegutsemine ei vii meid kuskile ning minu arvates näitas esmaspäev seda ka väga hästi. lühidalt äh, kommenteeriksin mõningaid võtmeküsimusi, mis puudutab võimalikku viisarežiimi liberaliseerimist ja äh, kiirendatud liitumisläbirääkimisi, võin teile kinnitada komisjoni poolt, et me ei tagane põhiõiguste põhiõigustest, inimõiguste kaitsest, kohtusüsteemi sõltumatusest ja nii edasi. Nende standardite juurde me jääme. kes soovib Euroopa Liiduga liituda, peab täitma ka mängureegleid. ei saa ju mingisuguseid eritingimusi kehtestada, ei, kes soovib meiega tõsiseid äh, läbirääkimisi pidada, peavad neid, peab neid standardeid täitma. ka viisarežiimi liberaliseerimine ei ole nii palju päevakorras, sest me räägime siin ju vastu, tagasivõtmise kokkuleppest Äh, Türgi peaks tagasi võtma kõikidest liikmesriikidest põgenikke, äh, kes ei, äh, kellel ei ole õigust varjupaigale. nüüd see kolm või kuus miljardit eurot Türgi esindajad ütlevad, et nemad pole veel sentigi näinud. Nad, nemad ei näegi ühtegi senti, sest me suuname need rahad otse abivajajatele me oleme juba ka neid makseid teinud. reedel äh, olin ma ise Ida-Anatoolias erinevates linnades ning äh, külastasin ise põgenikelaagreid, laagreid. Türgi valitsus äh, ja ka rahvusvahelised organisatsioonid väärivad meie austust selle tõttu, kuidas nad on kohelnud põgenikke inimlikult. seal on avatud koolid, keskkoolid, kohtades, kus on piisavalt inimesi ja me oleme juba eraldanud äh, nelikümmend miljonit eurot tagamaks, et kolmsada tuhat inimest äh, saaksid ka äh, Türgi põgenikelaagrites hoolitsust. me oleme eraldanud raha selleks, et sealsed lapsed saaksid aasta läbi koolis käia seega üsna väikeste rahadega saame me tagada, et need inimesed äh, tunneksid ennast seal turvaliselt. ma isiklikult rääkisin paljude põgenikega Ida-Anatoolias, kõik soovivad tagasi minna Süüriasse võimalikult kiiresti, nad ei soovi Euroopasse. ning selleks on meil vaja esiteks poliitilist lahendust ning teiseks tuleb meil tagada, et neil oleks võimalikult äh, inimväärilised elamistingimused ning et ka sealsetel lastel ja noortel oleks tulevikuperspektiiv, et nad saaksid koolis käia. ning sealt külaskäigult õppisin ma ka, et me peame te-, andma neile ka võimalusi majanduslikuks tegevuseks, et põgenikel oleks ka töökohti. daamid ja härrad, esmaspäeval astuti oluline samm, aga selge on see, et president Tuskil on nüüd ülesanne läbirääkimisi jätkata ning loodetavasti jätkub meil ka euroopalikku vaima ja sol-, vaimu ja solidaarsust ning kokkulepe lõpuks ka ellu rakendatakse, aitäh! vi prego di prendere posto e rimanere in silenzio per rispetto nei confronti. palun teil istuda oma kohtadele lugupeetud kolleegid sest debatt ei ole veel lõppenud ja mõned isikud tahavad siiski veel rääkida proua hennis plaschert äh, nõukogu nimel. aitäh juba hommikul ütlesime et me peame türgiga edasi töötama ja sellepärast ongi meile antud ülesandeks nende ettepanekutega, mis seni on tehtud, edasi töötada ja teha Türgile täpsemad ettepanekud seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal märtsil. on selge, et ülemkogu kohtumisel ei ole võimalik kõigile küsimustele veel vastata. samas tuleb siiski aru saada, et Euroopa riigipead ja valitsusjuhid on väga selgelt oma avalduses öelnud, et nende ettepanekutega töötades austatakse kindlasti Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja rahvusvahelise õiguse norme. ma nõustun härra Reiveniga täielikult. kogu see töö saab toimuda ainult täielikus partnerluses Türgiga, ehk siis üks pool ei ole teisest sõltuvuses. lubage meelde tuletada ka seda, et meie eesmärk ei ole mitte ainult pagulasvoogu lõpetada vaid liikuda ebaseaduslikult rändelt seaduslikule kontrollitud rändele. meie eesmärk on teha lõpp inimeste suremisele Vahemeres. ja ütlen veel ükskord, me ei müü maha oma väärtusi me kiirendame oma tööd ja kiirendame viisavabastus, viisavabastuse saabumist Türgiga, kuid me loobume põhimõtetest, tingimused jäävad samaks ning tingimused jäävad samaks ka liitumiste läbirääkimiste peatükkide puhul. lubage veel kord kinnitada, Euroopa Liidu laienemine ja viisavabastus ükskõik millise riigiga on tingimuslikud protsessid me ei lase latti madalamale nende tingimuste osas, need tingimused on hästi tuntud mida iganes me kokku lepime Türgiga, peab Türgi austama Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse norme. seitsmendal märtsil tegi nõukogu avalduse, kus ta seda selgelt ka ütles. me ei saa lubada mingisuguseid ähm, ümbernurga lahendusi ja me ei kavatsegi neid lubada. samal ajal tahaksin ma rõhutada, et moraalne üleolek on selline luksus, mida me ei saa endale lubada. nagu härra Roil ütles, ei ole olemas praegusel hetkel mitte midagi, mis oleks täiuslik. Türgiga on tegelikult ju juba sõlmitud äh, tagasivõtmisleping ning selle lepingu raames on Türgi nõus tagasi võtma need ebaseaduslikud migrandid, äh, kes on läbi Türgi tulnud, äh, kelle jaoks Türgi on olnud ainult transiitriik. Euroopa Liit ja Türgi on sõlminud kokkuleppe, et seniseid kohustusi kiiremini täidetaks. ning see on alanud sellega, et rohkem kui kolmsada ebaseaduslikku pagulast äh, või migranti on äh, Türki juba tagasi saadetud. me eeldame, et Türgi täidab rahvusvahelise õiguse norme, näiteks ei saada tagasi isikuid, keda ei ole lubatud tagasi saata. praegu on äh, Türgis rohkem kui kaks ja pool miljonit isikut, kellel on õigus pagulasstaatusele. ja lõpetuseks nendele, kes rääkisid Genfi konventsioonist, ma mõistan teie muret aga nagu ma juba ütlesin, ei kavatse me teha mitte midagi, mis ei täidaks meie, meie õiguslikke kohustusi, me ei kavatse mitte midagi maha müüa. ja lisaks tahaksin teie käest küsida, kas te tõesti, kas te ausalt usute, et praeguses olukorras, kus inimesed on sunnitud ette võtma eluohtliku paadireisi, et sellises olukorras saame me rääkida rahvusvahelise õiguse kehtivusest? see olukord ei vasta ju sellele, Türgi ja Kreeka rannikule uhub äh, meri surnukehasid, kas see siis vastab rahvusvahelisele õigusele, vaevalt küll. me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et äh, sellele perverssele mudelile, mille abil inimkaubitsejad praegu töötavad, lõpp teha. see on meie moraalne kohustus kolleegidel on õigus, kui nad ütlevad, et meie vaenlased ei ole pagulased, meie vaenlased on need, kes pagulastega kaubitsevad lugupeetud president. tahaksin äh, nüüd teha kokkuvõtte, ma saan aru, et siin on väga palju inimesi ja väga palju lärmi, aga siiski tahaksin lõpetuseks äh, öelda, et äh, meie muresid käsitleti siis, kui me Türgi peaministriga kohtusime. Türgi peaminister kohtus eraldi ka äh, Angela Merkeliga ja äh, me rääkisime mitmetest küsimustest, mille hulgas meediavabadus kindlasti ei ole läbiräägitav. Türgi loodetavasti parandab oma käitumist meediavabaduse osas ja kindlasti ei saa väita, et me suhtuksime kergekäeliselt sellesse, mis meediaküsimustes praegu toimub. lõpetuseks tahaksin proua Intefeldile öelda, et suur tänu, et te tuletasite mulle meelde, mida ma aastaid tagasi ütlesin. ma kavatsen nende sõnade järgi käia ka praegu. ja mis puudutab tagantjärele tarkust, siis ütlen, et need sõnad ikkagi olid visionääri sõnad ma loodan, et me saavutame euroopaliku lahenduse, ma lootsin seda siis ja loodan seda ka praegu, nõuan seda ka praegu, suur tänu. Thank you very much, dear minister. La discussione è chiusa. suur tänu, sellega on debatt lõppenud. ja mul on härra Schulzi, president Schulzi nimel teile mõned teadaanded